lugupeetud kolleegid, palun kõigil asuda oma kohtadele ja külalistel paluks samuti oma kohad saali tagaosas sisse võtta ja välja lülitada mobiiltelefonid, lõpetada kõigil omavahelised vestlused ja siis me võimegi töö juurde asuda Bien, j'ouvre la séance. Istung on alanud päevakorrapunkt number üks, päevakorra kinnitamine, kommentaare ma selle kohta saanud ei ole, seega teen ettepaneku võtta selle vastu sellisel kujul, nagu see liikmetele laiali jagati, punkt number kaks, teise ja kolmanda septembri koosoleku protokolli kinnitamine, selle kohta pole samuti märkusi tulnud, seega loeme selle vastuvõetuks. kolmas punkt, teadaanded. ma tuletaksin meelde, et homme hommikune koosolek jäet-, on ära jäetud ning meie sea-, meie seas on täna trans-, Euroopa Transpordi Föderatsiooni esindajad. päevakorrapunkt number neli, me arutame ühiselt punkte neli ja viis. tegemist on seotud teemadega. esimene on Euroopa Liidu tööhõive elavdamise, elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidi rahastu ning teine teema on ühenduse sööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm so, Progress. mõlemal juhul on raportööriks Kinga Gönts ja pikema sissejuhatuseta annangi talle sõna. tuletan meelde, et meil on ka kuulamissaal kui äh, siia saali piisavalt inimesi ei peaks mahtuma, tegemist on saaliga üks G kaks ning äh, kõik, mida te ütlete, kantakse üle web streaming us ehk siis internetis ja nüüd proua Künst, teil on sõna. Uh, thank you very much uh.... suur tänu. mul oli tõesti hea meel äh, Pittsburghi kohtumisel, et deklaratsioon toetas meid ja meie mikrofinantseerimise või mikrokrediidi kontseptsiooni, see on väga tähtis, aga ka G kakskümmend kõrvale jäetes tuleb meil kokku leppida mõningad muudatusettepanekud, ma olen mitmeid kohtumisi olnud Spiidlaga, komisjoni esindajatega, Rootsi eesistujaga, ma olen kohtunud ka vabaühendustega, kellel on kogemusi selles mikrokrediidi valdkonnas, ma olen kohtunud ka Euroopa investeerimispankadega ja nii palju, kui mina asjast aru saan, siis komisjon paistab praegusel hetkel suhtuvat positiivselt uude äh, eelarve lähenemisse, mis oli üks äh, arutelu küsimusi lisaks meie muudatusettepanekutele. Äh, nad rääkisid, et kuna kogu programmi filosoofia erineb mõnedes osades progressi filosoofiast, siis need ja need programmid toetavad kõige halvemas olukorras olevaid äh, rahvastikurühmi ja seetõttu oleks oluline, kui meil oleks see eraldi lähenemine, eraldi eelarverida äh, ja loodetavasti siis komisjon lõpuks kiidab selle lähenemise ka heaks. Äh, Econis on tehtud mõningaid äh, muudatus, muudatusettepanekuid äh, ja mõningaid ettepanekuid selle kohta, et me defineeriksime täpsemalt, mida tähendab mikrokrediit, mida tähendavad ettevõtted selles kontekstis ja eelarvekomisjonis tehti veel üks ettepanek, et lisaks uuele eelarvereale ja värskele rahale suurendatakse ka, suurendatakse ka rahasummad sajalt miljonilt saja viiekümnele miljonile ja Rahvapartei on oma neljakümne miljonilise suurenduse ettepaneku teinud. regioonide komitee tegi samuti mõningaid ettepanekuid kus nad rõhutasid kohalike omavalitsuste rolli äh, programmis äh, ja hindamise ja, ja teavitusprotsessis. ja lühidalt võtaksin ma kokku ka äh, siis meie muudatusettepanekud, üks asi, millega me oleme tegelenud, on kliendi mõiste definitsioon ja potentsiaalse kliendi mõiste Äh, selle asemel, et meil oleks pikk rida kliente, kellele me viitaks, viitaksime siin terve seeria kliente, on mul ettepanek, mis võib-olla äh, kõige paremini lahendaks äh, olukorra. võtaksime kliendiks siis need, kes on tavalisest krediiditurust välja jäetud või kõrvale jäetud, kes nii-öelda konventsionaalsel või traditsioonilisel krediiditurul ei saaks krediiti Äh, ja me loodame siis sellel meie krediiditurul oleks neil võimalik krediiti saavutada, me, meil oleks vastuvõetav ka definitsioon, et potentsiaalsed kliendid on äh, need kliendid, kes on kaotanud oma töökoha või on no,, või need, kelle töökoht on ohus ja kellel on raske uuesti tööturule pääseda minu meelest on äh, need väga head ettepanekud äh, kliendi definitsiooni täpsustamiseks ja neid ma toetaksin, kui seda toetust on vaja. regioonide komitee, äh, nemad tegid oma ettepaneku mitteäriliste mikrokrediidi rahastute kohta. Nad rõhutasid, et need on olemas ja nendele on vaja rohkem toetust ja samuti kohalike omavalitsuste rolli. muudatusettepanekutes tahaksime me, et ähm, koolituse ja, ja juhendamise valdkond oleks täpsemalt välja töötatud, töötatud äh, ja et ähm, me näeme, et potentsiaalsed kliendid saaksid äh, meie toetusest rohkem kasu, kui neil oleks äh, nii-öelda juhendamise ja, ja koolituse äh, süsteem paigas ja siis äh, lähtuvalt meie aruteludest vabaühendustega meeldiks meile näha ka seda, et praegu Euroopa äh, liikmesriikide rahastusvahendite, sotsiaaltoetusvahendite ja piirkondlike ja kohalike programmide vahel oleks parem koordineerimine. just nimelt sellisel moel saame me saavutada ressursside parima võimaliku ärakasutamise siis äh, räägite siin kliendigrupist äh, ja ma mainisin juba mõningaid ettepanekuid äh, kliendigrupi definitsiooni kohta. ma rõhutasin ka eraldi eelarverea loomist rahastule ja värske raha toomist ja samuti rahaliste vahendite suurendamist saja viiekümnele miljonile, samuti rääkisime, et Euroopa Investeerimispank eraldaks er, äh, eraldi rahasid, kõigepealt siis Euroopa Liit, siis Euroopa Investeerimispank ja me loodame, et ka teised kommertspangad liituvad selle programmiga ja toetavad seda, mistõttu ressursside, äh, ressursid kasvavad. siis arutasime veel selle üle, kuidas tagada Äh, seda, et kõik, kes vajavad seda laadi abi, seda ka saavad. pärast meie arutelu jõudsime me järeldusele, et tuleb teha muudatusettepanek. kus on äh, rõhutatud äh, väga põhjaliku järelevalve protsessi vajadust Äh, mille abil saab tagada seda, et kõik potentsiaalsed kliendid äh, saavad krediidirahastust kasu, me teame küll, et paljudes riikides või mõnedes riikides on juba väga hästi välja töötatud äh, mikrokrediidirahastusüsteemid, aga, aga on ka riike, kus pole mingisuguseid kogemusi selles valdkonnas. ja seetõttu on väga oluline kogu protsessi väga tähelepanelikult jälgida ja siis jooksvalt kanda hoolt selle eest, et äh, vahendid jõuaksid kõikide potentsiaalsete klientideni. ma arvan, et see on siis üks aspekt, mida me tahaksime kindlasti muudatusettepanekuid, ettepanekutest näha. siis äh, komisjoni iga-aastane, äh, iga-aastases raportis äh, tuleb ka kanda hoolt selle eest, et ressursid jõuaksid kõigile, kõigi vajajateni siis progressi puhul me ei tahaks võtta vastu ettepanekut, et see eelarverida löödaks kokku progressi eelarvereaga või, või kombineeritaks kuidagi, selline lähenemine ei ole meile vastuvõetav, sellepärast et parlament otsustas just nimelt summa suurendamise kasu, kasuks progressi eelarverea osas ja kui me nüüd olutame, otsustame progressilt raha ära võtta, siis jällegi ühelt poolt on see parlamendi otsus, aga teiselt poolt saadame me ju rahvale vale sõnumi, öeldes, et inimesed, kes erinevates liikmesriikides kõige rohkem kannatavad, Äh, saavad veel vähem toetust, me peame saatma sõnumi, et äh, toetust igal juhul suurendatakse. suur tänu tähelepanu eest ja ma olen rõõmuga nõus kuulama teie äh, kommentaare. suur tänu. proua Linn ja siis härra Helmer. Uh, jah, suur tänu, mul on paar väikest märkust. esiteks eraettevõtjad, mul on väga hea meel näha, et eraettevõtjad on kaasatud sellesse raportisse, kuid artiklis kaks B on komisjon nimetanud vähem soodsas olukorras olevaid inimesi ja juurde on pandud noored inimesed, minu arust tuleks lisada siia ka just vanemad inimesed, sest väga sageli koondatakse just ka vanemaid inimesi ning see oleks üks võimalus vanematel inimestel võib-olla luua oma väike ettevõtlus, saada sealt pisut toet väärtust. ja nüüd veel küsimus pigem progressi kohta. ma olen igati nõus teiega, ma mõistan, et suurem enamus progressi eelarvest on juba ära kasutatud ning erinevalt globaliseerumisega kohanemise fondist, fondist, kust piisavalt palju raha ei taot-, taotleta, siis progressi summasid on juba enamik liikmesriike välja jaganud ja kui asi on nii, siis oleks ilmtingi, ilmtingimata vajalik mikrofinantseerimiseks, mikrokrediitideks eraldi eelarverida, võttes, võttes just arvesse seda, kui palju on progressi raha juba kulutatud, aitäh! tänan, härra Helmer! ja siis härra Ungran. tänan, proua eesistuja. pean ütlema, et äh, mulle teeb pisut muret see, mida ma siin kuulen. me kõik teame, et oleme ju hetkel majandus kriisiga silmitsi ja meie praegu reageerime majanduskriisile niimoodi, et me ütleme, et kuna me kulutame rohkem, siis me ei saa võtta progressist osa raha ära, meil on vaja mingisuguseid uusi summasid. kas ma tohiksin teile meenutada, kolleegid, minu arvates enamikus liikmesriikides, vähemalt minu omas küll, ütlevad valitsused, et meil on majanduskriis, me peame leidma võimalusi, kuidas vähem raha kulutada ja isegi Briti laboristide valitsus on nüüdseks nõustunud, et äh, kärped on ainuke võimalus, kuidas edasi minna ning sellega see võib tekitada pisut veidra olukorra, kui igal pool püütakse, leitakse võimalusi vähendada raha kulutamist ja meie siin lihtsalt otsustame, et tuleb kulutada rohkem. me oleme juba raportöörilt kuulnud probleeme definitsioonidega, kes täpselt saavad olema meie kliendid, loomulikult me räägime suhteliselt väikestest ettevõtetest, kes võtavad suhteliselt väikeseid summasid meie käest, aga kuna neid on väga palju, siis halduskulud lähevad väga suureks ja keegi ei ole siiamaani nimetanud, kui suured need halduskulud üldse saavad olema, aga ma usun, et üsna suur hulk nendest äh, kuludest, mis me äh, progressi raamis kulutama lähevad just halduskuludele. nüüd siis teie nimetate klientideks, mina ütleksin pigem äh, rahasaajad, kuidas me nemad siis defineerime? raportöör ütles, et oluline on, et me jõuaksime kõikide potentsiaalsete klientideni ning kolleeg proua Linn läks veel kaugemale, nimetades, et mitte ainult noored ei peaks saama toetust, vaid ka vanad vanemad inimesed nii et euroopa kontekstis on see summa siiski suhteliselt väike ja me püüame seda jagada nii suure hulga inimeste peale kui vähegi võimalik võib-olla võiksime olla natuke realistlikumad ja andma endale aru et me nagunii ei suuda kõikide potentsiaalsete klientideni jõuda ühes ühes raportis mida ma just lugesin nimetatakse neid kellel on raskusi muudest allikatest rahastamise saamise rahastamise saamisega ehk siis need kes on kõige riskantsemad ettevõtjad see on ka murettekitav me peame ikkagi mõtlema et see summa millest me räägime on tegelikult tühine mõeldes sellele kui palju on praegu inimesi kogu euroopas koondatud ja vallandatud nii et me ka olemasolevad ettevõtted vajavad rahastamist, mitte ainult uued ja see summa, mis meil siin praegu on, ei suuda küll kõiki vajadusi katta. seetõttu me peame palju hoolikamalt selekteerima, missugused inimesed sellest programmist kasu saavad. me ei saa siin patroneerida kõiki inimesi, kes kaitsevad oma tillukesi kasutuid projekte, kas me võiksime, ma tahaksin soovitada, et me võiksime ju toetada ettevõtlust ja tööstust, me pea-, teeksime palju paremini, kui me kasutaksime seda raha hoopis maksude vähendamiseks ja me võiksime ka muuta määrusi ja korraldust ilma et me üldse mingit raha kulutaksime minu arust see oleks palju kasulikum viis raha kasutamiseks võib-olla see, kuidas me praegu seda kavatseme teha, ei ole parim lähenemine probleemile. suur tänu, härra Trajan Ungaranu. siis proua Harkin. Uh, suur tänu. ma usun, et me kõik oleme nõus, et vajadus käivitada mikrokrediitide projekt just praegu on elulise tähtsusega. praegu kui on tegu väga karmide tingimustega tänu majanduskriisile, mikrofinantseerimismehhanismid võiksid avada uusi, uusi võimalusi, võimalusi erinevatele ühiskonnakihtidele ning ma arvan, et erinevad, erinevad kriteeriumid, millega me neid gruppe defineerime, on väga olulised ja väga vajalikud noored võiksid muidugi olla üks sihtgrupp, aga samas ka teised inimesed, kes juba on kaotanud töö või kelle töökoha kaotus on üsna tõenäoline. ei tohi tegelikult jätta tähelepanuta asjaolu, et küsimus on ka selles, kust finantseerida niisugust rahastut. kõige olulisem on siiski leida lahendus, mis sa-, aitab saavutada parimaid tulemusi meil on mõned küsimused kerkinud esile, mida komisjon peaks arvesse võtma. miks tahab Euroopa Komisjon just progressi eelarvest rahastada seda algatust? ja miks ta ei kasuta võimalusi nii, et lõppsumma oleks viissada miljonit eurot ning mis arvab komisjon sellest, kui me kaasaksime sellesse algatusse ka siiani kulutamata fondid, suur tänu. suur tänu, proua Haakin ja siis Toomas Hendel. tänan, proua esinaine, ka mina toetan raportööri, et meil on vaja eraldi eelarverida minu käest küsivad valijad kogu aeg rahastamise kohta minu valimisringkonnas ja seda, kuidas me pääseks, kuidas nad pääseksid juurde nendele mikrokrediitidele, minu arust see on tähtis küsimus ja me peame inimestele infot selle kohta andma. see on üks väike samm õiges suunas, kuid minu arust on see õige samm just nende jaoks, kes ei saa tavalisele krediiditurule ligi, ligi meie, me räägime siin asjadest, mis ei ole kasumile orienteeritud, finantsinstitutsioonid Inglismaal, Iirimaal, Rumeenias, Maltal ja mitmel pool mujal on, neid ei eksisteeri, ei, e, ei, eriti ei eksisteeri, raportöör rääkis, et mõnedes riikides on juba väga hästi välja töötatud mikrokrediitide süsteem ja väga, väga hea, aga mina näiteks tean oma valimisringkonnast, et meil see niimoodi ei ole ning kui me hakkame, kui me räägime noortest inimestest, siis loomulikult noored tuleks kaasata, mistõttu me võime ka kaasata vanad, aga võib-olla parem oleks, kui me jätame praegu sõnastuse niisuguseks, nagu ta on. nüüd mikrokrediidid, see termin iseenesest ei tähenda mitte ainult krediiti, vaid see tähendab ka sellega seonduvaid teenuseid, näiteks nagu hoiustamist, mistõttu ma arvan, et võib-olla tuleks mikrokrediidi andmise terminid siin natukene laiendada ja kaasata ka hoiustamine. sest et üks põhjus, mis kogu selle finantskriisi kaasa tõi, oli ju just nimelt see, et inimesed ei suutnud oma võlgasid tagasi maksta, inimesed olid lihtsalt liiga palju laenanud. ma arvan seetõttu, et võib-olla mikrorahastamise terminit tuleks laiendada. lõpetuseks ütleksin ka, et keegi kolleegidest nimetas maksude vähendamist ja ma saan aru, see on puhas küsimus, millega peavad tege-, selle küsimusega peavad tegelema puhtalt liikmesriigid, seda ei saa lahendada Euroopa Liidu tasandil. Euh, meil on väga hea meel, et te saite siin euh, võimaluse kõnelda kampaania raames oma koduriigis ja nüüd Toomas Hendel. ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will. lugupeetud kolleegid. roheliste nimel tahaks öelda, et me toetame väga seda raportit põhimõtteliselt, kuid Saksamaal on meil ütlemine, et kui, kui see kõikidele, et tähtis on, et see tooks kõikidele kasu. see tõepoolest peaks olema, selle jaoks peaks tõepoolest olema eraldi eelarverida ja see ei peaks olema progressi all. sada viiskümmend miljonit ei ole kuigi suur summa ja kui me räägime kuuest kuni kümnest tuhandest äh, krediiditaotlejast, siis võiks äh, vahendeid olla küll rohkem. me peaksime äh, andma need vahendeid nendele, kes tavakrediiti ei saa. abi vajavate inimeste hulk kasvab kõikides liikmesriikides, nii et me peaksime suutma mitte ainult rahastamist tagama, vaid ka äh, kliendi tuge ja õpetust. hetkel me peaksime ära hoidma selle, et väikeettevõtted lagunevad juba loomise etapis. see ei tohiks äh, asendada riiklikke programme, vaid kulgema nendele, nendega paralleelselt ja täiendama neid. ja lõpetuseks kaks kommentaari raportis on kaks lõiku, kus me sooviksime, et asju tuleks pisut selgitada. muudatusettepanek number kaheksa kõigepealt. siin räägitakse üksikisikutest, kes ei pääse tagasi tööturule. see on liiga üldsõnaline. ja teiseks muudatusettepanek üheksa, ka siin on ka liiga suur manööverdamisruum, kus on räägitud sotsiaalsest tõrjutusest. siin samuti tuleks üritada jõuda objektiivsemate kriteeriumiteni. kuue nimel me võtame endale vabaduse esitada ka teisi muudatusettepanekuid. me oleme kindlalt veendunud, et see programm peab tugevdama ka sotsiaalset majandust ning seda ei tohiks mingil juhul kasutada juhul, kui sotsiaaltoetused samal ajal ära kaotatakse liikmesriikidest, see töötaks iseendale vastu. suur tänu. proua Liisa Gonsaria, siis Elizabeth Mure arvoisa puheenjohtaja. lugupeetud esimees. see on suurepärane toetust vääriv idee, aga siinkohal on oluline, kuidas me sellega e ellu viime. Euroopa programme, Euroopa Liidu programme on kritiseeritud ennekõike sellepärast, et need on nii keerulised ja raskesti hallatavad ja ma tean, et mõned ülikoolid ja, ja ka kodanikuühendused on loobunud Euroopa Liidu programmides osalemisest just seetõttu, et äh, nende programmide haldamiseks on äh, vaja palgata eraldi töötajad tööle ja see on väga keeruline bürokraatia meie äh, kodanikele juba liikmesriikides on raske bürokraatia ülesannetega toime tulla, aga Euroopa Liit on sellele veel bürokraatiat lisanud, lisanud, nii et väga raske on selle bürokraatiaga kõigega ühele poole saada. ja nüüd, kui me räägime siin kõige raskemas situatsioonis olevatest inimestest, inimestest, kes on tõrjutud, inimesed, kes on töötud või töötu seamise ohus, siis äh, kas me oleme põhjalikult läbi mõelnud selle bürokraatia ja bürokraatlike ülesannete haldamise küsimuse, nii et äh, äh, progressi mikrokrediidirahastu programmi oleks võimalikult kerge ka praktikas ellu viia? Euh, suur tänu, ma tuletaksin meelde nendele, kes siin praegu püsti seisavad, et kõrval on meil kuulamissaal üks G kaks Ah euh, kümne minuti pärast. Need, kes praegu seisavad püsti, äh, saavad äh, uue saali, ma vabandan äh, kõigi nende ees, kes ähm, uudishimulikult meie tegevust siin jälgivad. Eli-, Elizabeth Moran järgmisena. tänan, proua es-, esinaine selles küsimuses peame mõtlema, milline on meie eesmärk ja meie eesmärk on ju see, et äh, tööturule tuleksid või säilitaksid töökoha need inimesed, äh, kes seda praegu ei ole. see on seega, meie eesmärgiks on tõhusus seega. tahaksin teie tähelepanu, proua esinaine, juhtida sellele, et äh, mikrokrediidi läbi peab meil tekkima töövõimeline süsteem, mis võimaldab äh, anda inimestele tööd, mis oleks ühtlasi õnnestunud ettevõtmine. siin meil räägiti siin äh, coaching ust, äh, toetusest, koolitusest, ma arvan, et kõik sellised kaasnevad meetmed, toetusmeetmed on eriti tähtsad, sest just äh, selline tuutorlus võimaldab äh, saavutada meie tõhususe eesmärgi. ma ei tahaks, et äh, tekiks mikrofinantseerimise süsteem ja see tuleks kasuks eelkõige koolitusettevõtetele ähm, ja lõppkokkuvõttes oleks meil parimad kavatsused, kuid me siiski oma eesmärki ei saavutaks ma arvan, et äh, võib-olla tekiks äh, vabatahtlike liikumine äh, tuutorluse või toetuse ümber. mikrokrediit ei ole sugugi mitte ainu-, ainus hoob, mida kasutada selleks, et inimesed tõepoolest võiksid siseneda tööturule. suur tänu, Pascal Grüni. suur tänu. ma toetan loomulikult äh, Elizabeth Morani seisukohti. Äh, inimesed tõepoolest äh, ootavad väga mikrokrediiti. eriti praeguses kriisiolukorras, ebasoodsas olukorras viibivad inimesed. kriteeriumid aga määratakse liikmesriikide poolt, ma arvan, see on tähtis ja kui me hakkame noori ja vanu eraldi kategooriaid äh, paika panema, siis see on kitsendav. ma arvan, et me peaksime jääma väga üldiste äh, hinnangukriteeriumite juurde. suur tänu, Tšabaõri. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt loomulikult oleme me juba öelnud ja korranud üle, et peamine sõnum on luua ja säilitada töökohti. siin me oleme juba osutanud asjaolule, et peab äh, tekkima majandus, mis ähm, toetab töökohtade loomist. seega ma toetan ka sajaprotsendiliselt algatust, mille eesmärgiks on tõepoolest aidata mikroettevõtteid, mis on palju väiksemad kui VKE-d. mikroettevõtted tegutsevad enamuses äh, just selleks, et äh, luua rikkusi liikmesriikides. kuid nagu kõikide rahastusvahendite puhul on ka siin meie ees teatud väljakutsed. mõni aeg tagasi Euroopa Parlamendi viimasel, eelmisel ametiajal oli meil suur arutelu üleilmastumisega kohanemise fondi ümber ja vahendite ümber, mis jäid ära kasutamata. ma olen täiesti nõus Elizabethiga siinkohal. vaatame kõigepealt, kas Progressi programmis kulutame me kõik vahendid ära. sest kui see nii ei ole, siis kuidas me saame taotleda täiendavaid vahendeid? teiseks on meil seitsmeaastane finantsraamistik. ja mis puudutab krediidi ümbersuunamist selles seitsmeaastases äh, raamistikus, see töö on väga energiamahukas. kõik tahavad järjest rohkem vahendeid selleks, et ähm, et ähm, õigeid ülesandeid lahendada, kuid antud juhul tuleb äh, siiski kontrollida, kas, kas äh, olemasolevad vahendid on ikka ära kasutatud. pea, ja alles siis peame uurima, kas on võimalik leida uusi vahendeid. ning või siis ütleme tõepoolest, et et jah, olemasolevaid vahendeid on veel võimalik ära kasutada. uurigem, kas on võimalik saada uut eelarverida mikrokrediidi rahastamise jaoks, kuid ma ei ole sugugi kindel, et just täna ja praegu me võiksime sellel, seda saavutada. viimati lubasin teile, et seni, kuni praegune Slovaki seadusandlus, mis puudutab ungari keele kasutamist, ei muutu, teatan ma teile sellest ning kuna seadus muutunud ei ole, siis ma seda ka teatan teile taaskord. Uh, merci, monsieur Sergio. suur tänu, Sergio Cofferati. Grazie. Io credo che sia molto importante darsi degli obiettivi ambiziosi. suur tänu. on õige seada ambitsioonikaid eesmärke, isegi kui nad äh, ei tundu saavit-, saavutatavad mikrokrediidi kasutamine on siiamaani Ähm, maailmas võimaldanud kaitset nendele inimestele, kellel oli raskuse tööturule sin-, sisenemisega või nendele inimestele, ke-, kes äh, olid kaotamas oma töökohta, oma majandustegevust või oma äride, äri. seega on meil tegemist uuendustega, mis võimaldavad mikrokrediidist teha tõelise majanduspoliitika. muudatusettepanekutes rõhutatakse, et seda instrumenti tuleb ähm, kooskõlastada teiste raha, rahastusvahenditega, olgu siis tegemist Euroopa Liidu või liikmesriikide tasandil. ning ka kohalike või piirkondlike rahastusvahenditega kuid lisaksin siia veel ühe aspekti, mis puudutab tootmise ümberkorraldamist. kui me räägime praegusest majanduskriisist ja selle all kannatavatest äh, isikutest tul-, inimesed kasutavad äh, kas äh, omakapitali või pöörduvad äh, avalike, avaliku krediidi poole. Need on aga kõigest kaitsemeetodid, mis on ainult lühiajalise toimega. seepärast tuleks mõelda hoopis teistsugustele teenustele ja teistsugusele toodangule. seepärast kohalikul või piirkondlikul tasandil antakse abisid, mis on suunatud äh, kvalifitseeritumale tegevusele, meie peaksime tegema täpselt samamoodi mikrokrediidi puhul. probleemidesse sattunud inimesed peavad omama mingisuguseid sissetulekuid, mida kasutada, kuid need sissetulekud peavad olema seotud tegevusega, mis võib ka aja jooksul areneda see peab olema tõeline majandustegevus, isegi kui see on väga, midagi väga tagasihoidlikku. suur tänu, härra Toomas Mann. Merci, madame la president. Euh, Roger Helmer war derjenige, euh, der am kritischsten mit dem Thema um. Suur tänu. on oldud väga kriitiline selle, mõned siin olid väga kriitilised selle programmi suhtes äh, ja rääkisid sellest, kuidas äh, kri-, raha kriisis äh, loobitakse raha lihtsalt aknast välja, aga nii see ju ei ole. Äh, mikrokrediidirahastud on ette nähtud konkreetsetele inimestele, konkreetsetesse valdkondadesse ja neid inimesi ei ole piisavalt integreeritud teistesse süsteemidesse, tegemist on inimestega, kes äh, kellel puuduvad igasugused võimalused, nad on väga halvas olukorras, me peame neile looma neid võimalusi. ja, ja sellega seoses tuleb lüüa töökohti loomulikult, kui me räägime investeeringutest, siis investeeringud on alati riskantsed ja ma olen, aga ja ma olen nõus härra Händeliga, et äh, et me peame väga tähelepanelikult seda tegema, kõik peab olema hästi kontrollitud, kõik peab olema väga täpne. ja kriteeriumid peavad olema selged. oluline on see, et me jõuame kõigi sihtgruppideni paljudes valdkondades äh, Saksamaal näiteks äh, seoses valimistega, mis just selja taha jäid, äh, kuulsime me, kuidas äh, paljud inimesed rääkisid sellest, kuidas inim-, on, on rahvastikugruppe, kuhu on palju, kellel on piisavalt võimalusi, piisavalt raha, aga me peame kandma hoolt selle eest, et meil on mitmeküsi-, küsised kaitsemehhanismid, meil on vaja äh, rahastus, rahasid äh, eraettevõtjatele, füüsilistest isikust ettevõtjatele, aga on ka neid, kes jäävad siiski ka sellest grupist väljapoole ja kõik inimesed peavad tundma, et neil on, on võimalusi. see võimalus loomulikult, need võimalused on seotud äh, ka vastutusega äh, ja need võimalused peavad viima töökohtadeni. see on väga oluline tingimus ja me, see oleks rahade õige kasutamine. me peame jätma ka rahvale mulje, et me midagi teeme, me, me seda tõesti tõsiselt võtame. suur tänu, Elizabeth Schröter ja siis teen mõned kokkuvõtted. suur tänu. ma tulin siia pisut hilja. aga mul on mu sõnavõtt kirja pandud ja äh, need rahaliste vahendite küsimused on küsimused, millega ma olen tegelenud äh, juba mõnda aega, ma olen keskendunud äh, tehnilistele küsimustele. ja mu varasemate kogemuste valdkonnas, äh, valguses tahaksin ma küsida komisjonilt, et miks nad kutsuvad seda programmi progressiks, seal puudub ju oma sisemine loogika, sellepärast et progress on ette nähtud nendele rühmadele, kellel, kellele sellised instrumendid äh, ei sobi eriti hästi. miks äh, siin kasutada seda progressi instrumenti, meil on ju ka džäsmin äh,. Ähm. ja on mitmeid valdkondi, mit-, äh, on mitmeid argumente, miks me ei peaks kasutama siin progressi, kas ja siin on eraldi eelarvereast juttu olnud, eraldi eelarverida oleks äh, eeliseks ja see oleks loogilisem kui komisjoni ettepanek. aga progressi ja äh, progressi kasutamine siin ei ole sugugi mitte õige lähenemine. meil on oluline, äh, et meil oleks eraldi eelarverida mikrokrediidirahastuteks, tööhõive edendamiseks, nii et me saaksime tõesti katsetada seda ja kui me räägime siin näiteks Jasmine'i programmi, programmis, siis selles valdkonnas on meil juba teatavaid ko-, ko-, ko kogemusi ja sellise ja progra-, Jasmine'i kasutamine iseenesest oleks veel põhjendatav progressil on hoopis teine sihtgrupp, sihtgrupp, kus ei ole üldse mingisuguseid võimalusi ja, ja see on põhiliselt keskendunud võrgustike loomiseni. võrgustike jaoks aga ei ole vaja krediidirahastuid, seal on hoopis teistsuguseid vahendeid vaja. nii et me peaksime vaatama ja ma siin pöördun ka raportööri poole et äh, kas äkki me võiksime proua äh, Harkinit kuulata, temal on selles valdkonnas äh, palju kogemusi, nagu me kõik teame. ja praegu on ju meetodite valdkonnas mitmesuguseid meetodeid katsetatud, meil on mitmesuguseid kogemusi selles valdkonnas on liikmesriike, kes on halvemas seisukorras kui teised, aga komisjon võiks juhtida tähelepanu äh, sellele, kuidas äh, rahvastikurühmad ja grupeeringud, kes, kellel on raske krediidile ligi pääseda, nagu näiteks äh, roomid, kuidas nad seda teha saavad ja ja võib-olla me ei peaks tekstis konkreetseid äh, rühmi mainima, aga, aga kuidagi teisel moel tagama seda, et äh, instrument oleks võimalikult avatud. Euh, suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri tema väga sisuka ettepaneku eest ja jagaksin tema muret. tundub, et äh, mikrokrediidi küsimus on täna tõesti saanud tuntuks, võtame näiteks Ungari või teiste riikide, võttes Ungari või teiste riikide kogemust aluseks ja täna on, räägitakse sellest juba kõikides kõnedes, kus on juttu kriisist väljumisest. G kakskümmend mainis seda teemat samuti ning see on üheks näiteks ja ma tahaksin, et äh, selle verbaalse entusiasmiga äh, ei tekita ka, tekitataks asjatuid lootusi. minu teine märkus. kõigepealt äh, määratlegem täpselt, millest me räägime. selles valdkonnas on oht asju segi ajada parlament on juba ammu toetanud seda tüüpi algatust. see vastab konkreetsele vajadusele ja mis ei ole see, et meil on vaja alternatiivi olemasolevale sotsiaalkaitsesüsteemile liikmesriikides ja see ei ole ka mitte jätkuks VKE-de rahastamise algatustele. see on praktika, mis on täpselt nende kahe teema vahel ja mis vastab ühtlasi sotsiaalsetele eesmärkidele ning samuti majandusalastele eesmärkidele. siin on võimalik kasutada originaalset rahastamisvahendit selleks, et tööturule tuua inimesi, kes muidu sinna ei pääseks. see võimaldaks ise, neil inimestel ise endil rahastada oma töökohtade loomist ja ja just sellest vaimust tuleks lähtuda meie ettepanekut tehes ja ma, sellest ka on meie raportöör lähtunud, mille üle mul on hea meel. nüüd, kas sama ettepaneku all tuleks rääkida ka hoiustest? mulle tundub, et sellisel juhul öö, läheneksime asjale juba teise loogika alusel. mõnedes liikmesriikides on credit unions olnud kasulik kogemus solidaarsuse ja mobiil- ja mobiilsuse osas, kuid kui me mikrokrediidi alla toome ka mikrohoiused, siis me kaotame silmist esialgse eesmärgi. ja ma arvan, et me peaksime selle siiski säilitama. ja veel üks märkus, ma toetan täielikult teie seisukohta, kui me eh, sellist programmi ellu rakendame, siis eh, siis programmile ligipääsu tingimused peavad olema väga selgelt eh, paika pandud. ning samuti peavad kaasnema toetavad meetmed. ning kui me arutame koordinaatoritega järgmise aasta algatusi, siis mina sooviksin sellist algatust, mis võimaldab kõikides liikmesriikides uurida, milliseid struktuure kasutatakse või saaks kasutada selleks, et seda tüüpi ettepanekut ellu rakendada, et tõepoolest oleks võimalik kogemuste vahetus, millest te räägite. ja mind üllatabki see, et ähm, teatud klassikalised investeeringute rahastamise struktuurid, näiteks äh, ühistustruktuurid või pangastruktuurid, võivad suhtuda kriitiliselt seda tüüpi rahastamisse, kuna nad leiavad, et tegemist on konkurentsiga, kuid nad samas ei mõista, et tegelikult nad, on tegemist mikrokrediidi puhul krediidiga, mida nemad ise ei paku. siin ma arvan, me peame tegema lihtsalt teavitustööd ning äh, ühine, võiksime korraldada näiteks ühise õppepäeva. ja minu viimane märkus. minu viimane märkus puudutab eelarverea küsimust. meie komisjon on juba oma seisukoha siin välja öelnud. kui me arutasime aasta kaks tuhat kümme eelarvet härra Ori juhtimisel, siis meie komisjon hääletas eri spetsiaalse eelarverea poolt. ei progress ega üleilmastumise fond väidetavalt neid piisavalt ei kasutata, kuid ma ei ole sellega nõus, sest ühe, et siin on tegemist vahenditega, mis ei ole veel saavutanud oma kasutamise õiget kiirust ning me näeme neid, lähinädalatel võime näha, et neid kasutatakse siiski vägagi et komisjon kasutaks nüüd progressi vahendeid mikrokrediidi jaoks. tundub nõukogu suhtes mugav lahendus, kuid meie ülesanne ei ole mitte see, meie peame tagama, et kõik need programmid, mida meie tahame rakendada, leiaksid ka rahastamist, seega ma toetan teie ettepanekut, et peaks olema eraldi eelarverida selleks, et rahastada äh, mikrokrediiti, täpselt nagu me otsustasime ka eelarve läbivaatamisel nüüd on kõnelejad kõik ära kuulatud ja ma teen ettepaneku, et äh, proua raportöör saa-, võtaks sõna kokkuvõtteks. Um, all... suur tänu ja eelkõige tänan üldise toetuse eest äh, ma saan aru et me ei ole nüüd võib-olla sajaprotsendiliselt kokku leppinud aga enam-vähem oleme me ühte meelt et tegu on kasuliku meetmega mida me saame üsna hästi kasutada tänan teid ka kommentaaride eest, need parandavad teksti kindlasti, parandavad ja täiendavad seda kontseptsiooni. huvitav oli kuulda ka seda, et taotlusi võib ilmselt olla liiga palju, missugused küsimused tekitavad teile muret selle programmiga seoses ja me ei tea seda veel, aga igal juhul me peame kõikide nende programmi aspektidega töötama. nüüd mõned kommentaarid teie seisukohtadele. veel kord ütlen, oli väga huvitav kuulata arutelu, kes oleksid potentsiaalsed rahasaajad, noored või vanad või kes need siis võiksid lõpuks olla ja seetõttu ma arvangi, et ei ole põhjendatud väga täpselt paika panna see nimekiri, jätta see natuke lahtiseks niimoodi, et erinevates liikmesriikides oleks võimalik ise määratleda, kes vajab toetust rohkem. mõnedes liikmesriikides võib-olla vajavad noored rohkem toetust, seal on võib-olla noortele vähem toetusvahendeid, mõnedes teistes riikides jällegi vanemad inimesed, naised, roomid, nii et erinevad riigid on erinevad ja igaühel peaks olema võimalus ise otsustada, mida, kelle jaoks seda raha kasutada. mul oli hea meel kuulda, et paljud teist mõtlevad nii nagu minagi, et progress ei ole sobilik eelarve, eelarverida väga paljudel põhjustel, mida te kõik nimetasite. kui progressi on kasutatud liiga vähe, siis on meie asi võimaldada juurdepääs progressile nendele elanikkonnagruppidele kes ei kes neile juurde ei pääse ja ma arvan et see ei ole küll mingi põhjus progressist raha ära võtta huvitav oli kuulda ka et seda raha ei ole tegelikult nii palju võrreldes näiteks globaliseerumisega, kohanemisega, fondiga ja nii edasi. aga ma arvan, et see summa on siiski midagi, millega, mille võib suunata just neile, kellel on vaja niisugust väikest abi, neile, kes kõikidele vahenditele juurde ei pääse. nüüd lühidalt veel äh, küsimus kas me saaksime kaasata kommertspankasid kui see programm saab olema edukas ja kui kommertspangad näevad, et võib-olla nad saavad uusi kliente meie sihtgrupist, siis ma arvan, et selle protsessi käigus on nad järjest rohkem huvitatud. esiteks oli plaanis äh, käsi, kaasata Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Investeerimisfond ja siis kommertspangad, ma arvan, et kui kommertspangad näevad, et mingi tulu nende jaoks seal on tulemas, siis nad osalevad. siis nad on huvitatud osalemisest. mõned teist ütlesid, et Euroopa Liidu fondid on liiga keerulised selle ettepaneku struktuur võiks just garanteerida selle, et struktuur ei muutu liiga raskeks. esiteks ühelt poolt siis mikrokrediidid ja teisalt potentsiaalsed rahasaajad, keda tuleb õpetada, et nad kirjutama äriplaani ja raha taotlema, nii et nad ja kui seda neile kõigile õpetatakse, siis nad lõppkokkuvõttes on ka ettevõtluses võib-olla edukamad, nii et ma tõesti loodan, et just need sihtgrupid, keda me silmas peame, suudavad neid fonde kasutada. siis te nimetasite, et meil on tarvis harmoneerimist riiklike fondidega, Euroopa äh, instrumentidega ja nii edasi. ma arvan, et mingisugust harmoneerimist meil on vaja, me ei hakka kõik kõiki neid meetmeid siin üles lugema, millega tuleb harmoneerida. ma nüüd võtan kiiresti kokku, kuna me peame lõpetama, ei ole tegu mingisuguse kõikehõlmava lahendusega. see on lihtsalt üks võimalus, mis võib-olla sobib mingisse nišši, sest me näeme, et selle järele on vajadus ja kui me hiljem näeme, kuidas see kõikide teiste meetmetega haakub, ma arvan, et ta haakub ja siis me näeme, kui see läheb töösse, et see on kasulik, aitäh. suur tänu, proua raportöör. tuginedes sellele, tuginedes meie tänasele mõttevahetusele, on muudatusettepanekute täh-, esitamise tähtaeg kuues oktoober kell kuus õhtul ja vaatame nad läbi neljandal novembril, hääldame seit-, viiendal novembril arvestades ka teiste komisjonide poolt äh, esitatud arvamusi. Äh, tere tulemast äh, härra Spidlale. tegemist on esimese kuulamisega selle, siin komisjonis sellel ametiajal. annangi talle hetke pärast sõna ning ütlen veel kord neile, kes on veel püsti siin saalis, palun minge kuulamissaali ja palun lõpetage omavahelised kõnelused, sest siin on äh, müra, mis on lausa talumatu. kas ma pean seda kõike inglise keeles veel kord kordama, kõik need inimesed, kes seisavad püsti ja kes peavad omavahelisi kõnelusi, siin ruumis on see kõnemüra muutunud täiesti talumatuks sel ajal, kui äh, kõnelejad on saanud sõna. tere tulemast, härra Špidla tegemist on praegu kriitilise ajahetkega teie portfelli jaoks, tööhõive olukord, nagu me teame, ei ole sugugi veel stabiliseerunud ja kriisi mõju vastupidiselt sellele, mida mõned indikaatorid näitavad, siiski halveneb ka praegu ning praeguses kontekstis on teie vastutus ning teie hääl kolleegiumis äh, äärmiselt huvipakkuv meie komisjoni liikmetele ka õigusloome alal on äh, hetkel mitmeid küsimusi laual, mille kallal te töötasite ka minevikus. täna jätkame äh, tööd nende õigusaktide kallal. ja, ja seega kohtumine teiega on meie jaoks väga huvitav. annangi teile kohe sõna. palun teil tee, kõneleda või lühidalt selleks, et ka komisjoni liikmed saaksid sõna ning saaksid eelkõige teile küsimusi esitada. Teil on sõna. daamid ja härrad, mul on väga hea meel olla täna siin teie seas täna. kõigepealt tahaksin tänada proua Peressi tema kutse eest tulla esinema teie komisjoni ette. tahaksin avaldada ka teile, tahaksin ka teid õnnitleda teie valimise puhul Euroopa Parlamenti on selge, et majanduslik ja sotsiaalne olukord Euroopa Liidus täna on erinev eilsest. aastal kaks tuhat neli Euroopa Liidu SK, SKT kasvas kaks koma viis protsenti aastas ja kaks tuhat üheksa hinna, komisjoni hinnangute kohaselt Euroopa Liidu SKT peaks vähenema nelja protsendi võrra. mis puudutab tööpuudust, aastal kaks tuhat neli algas äh, selle alanemine ning see saavutas aastal kaks tuhat kaheksa seitse protsenti. juulis kaks tuhat üheksa oli tööpuudus üheksa koma viis protsenti aktiivsest elanikkonnast ning äh, tööpuudus kasvab äh, ning peaks saavutama üheteistkümne protsendi tasemel aastal kaks tuhat kümme. arvestades tööpuuduse tõusu, arvestades peame mõtlema kriisi sotsiaalsetele tagajälgedele, seda kinnitasid täna ka OECD tööhõiveministrid koosolekul, millel minagi osalesin. kriisist ei väljuta enne, kui tööhõive olukord ei stabiliseeru. see tähendab seda seni, et seni, kuni ei toimu uude, uute töökohtade loomist. daamid ja härrad tänane kriis on kõige tõsisem kriis teise maailmasõja lõpust alates, nagu härra Barroso oma poliitilistest suundumustes äh, ütles, ei ole tegemist mitte ainult finants- ja majanduskriisiga, vaid eelkõige ka väärtuste kriisiga, millele meie ühiskonnad tuginevad. see kriis on dramaatiline kuid see on ka reaalne muudatuse võimalus kõikidel tasanditel. kõigepealt finantsjuhtimise tasandil, teiseks kriis kiirendab üleminekut teadmispõhistel, põhisele ühiskonnale ning süsinikuvaesele majandusele. see tähendab seda, et kui me praegu ei tegutse, siis töötajatel ei saa olema neid oskusi, mida nad vajavad oma töökoha säilitamiseks või uue töökoha leidmiseks. seepärast on tähtis ennetada ning mõelda muudatustele. viimasel viiel aastal oleme teinud arvukaid algatusi selles valdkonnas. Need on veelgi mõttekamad praegusel perioodil. Äh, näiteks arendasime partnerlust erinevate osapoolte vahel eh, ümberkorralduste vallas, ümberkorralduste foorumite raames. kui ümberkorraldused on vältimatud, siis tuleb ka abistada vallandatud töötajaid ja seepärast eh, on komisjon teinud ettepaneku luua üleilmastumisega kohanemise fondi. see toimib alates aastast kaks tuhat seitse ja selle toimimine vaadati üle aastal kaks tuhat üheksa. oma loomisest saadik on see fond abistanud kahtekümmend kuute tuhandet töötajat ning aasta algusest alates on komisjon saanud seitseteist uut taotlust. loomulikult äh, ma arvestan Euroopa Parlamendiga tehtava koostööga selleks, et need taotlused võimalikult kiiresti läbi vaadataks me oleme tugevdanud ettevõtete komiteede rolli Euroopas ja mul on väga hea meel, et juulis kaks tuhat kaheksa esitatud komisjoni ettepanek võeti vastu vähem kui kuue kuuga, eriti tänu Euroopa Parlamendi toetusele. me lubasime sotsiaalset dialoogi. sotsiaalpartnerid on peamised osalejad öö, ähm, ennetamises ja muutustes. Euroopa Liidu tasandil on nad vastu võtnud autonoomseid kokkuvõtteid äh, töövaldkonnas, töövägivalla, tööstressi osas. Nad on samuti komisjoni ettepanekul pidanud läbirääkimisi kokkulepete üle, millest saavad ühenduse direktiivid, vanemapuhkus ning, ning vigast, vigastuste ärahoidmise alal tööturu reforme oleme kavandanud kaitstud paindlikkuse kontekstis. detsembris kaks tuhat kaheksa oma teatises komisjon uute pädevuste ja uute töökohtade kohta algatas komisjon initsiatiivi, mille eesmärgiks oli määratleda äh, vajadused aastaks kaks tuhat kümme pädevuste valdkonnas. daamid ja härrad, vastusena kriisile on, on liikmesriigid majanduse taaselastamise, elavdamise kavasid vastu võtnud, mis, mis on väga kulukad riikide eelarvetele. hetkel on, on need võimaldanud ära hoida kriisi kõige negatiivsemad mõjud. sotsiaalkindlustussüsteemid on oma, oma stabiilse, stabilisaatorite rolli hästi etendanud, kuid majanduse taaselas-, elavdamise kavadel on oma hind. komisjon leiab, et kriisi tulemusel kulutused sotsiaalkaitse valdkonnas Euroopa Liidus ületavad kakskümmend kaheksa protsenti SKT-st aastal kaks tuhat kaheksa ning kolmkümmend üks protsenti aastal kaks tuhat kümme. liikmesriikide sissetulekud peaksid samas olulisel määral vähenema, arvestades majandustegevuse aeglustumist seega praegune kriis muudab veelgi kiireloomulisemaks vajaduse lahendada pikaajalisi väljakutseid, nagu näiteks demograafilised muudatused. meil on hetkel kümneaastane võimaluste periood selleks, et ellu viia struktuurireformid, mis võimaldavad lahendada vananeva ühiskonna probleeme. juba aastal kaks tuhat viis äh, võtsime vastu rohelise raamatu demograafiliste muudatuste kohta. arvestades äh, eelarveprobleemidega, olen ma teinud mitmeid algatusi selleks, et äh, lepitada töö ja eraelu. komisjon on vastu võtnud kaks direktiivi ettepanekut aastal kaks tuhat kaheksa. üks puudutab emapuhkust ning teine võrdset kohtlemist meestele ja naistele, kes, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad. juulikuus võttis komisjon samuti vastu direktiivi ettepaneku, millega võetakse üles sotsiaalpartnerite kokkulepe vanemapuhkuse kohta. läbi avatud koordineerimismeetodi sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kasvatuse valdkonnas oleme edendanud koostööd liikmesriikide vahel ühiste eesmärkide nimel. tähtis on äh, riigi rahanduse jätkusuutlikkus ning jätkuv sotsiaalne kaitse ja võr-, ja võrdsus põlvkondade vahel. volinikuna uuest liikmesriigist ühest minu mandaadi prioriteediks on olnud luua ühtne tööturg, kaotada ära piirid vanade ja uute liikmesriikide vahel. vaatamata ülemineku meetmetele töötajate äh, vaba liikumise vallas, nagu need kehtestati liitumislepinguga. mul on hea meel tõdeda, et viis aastat pärast laienemist kaheksa liikmesriigi kodanikud pääsevad nüüd vabalt ligi kolmeteistkümne liik-, vana liikmesriigi tööturule viieteistkümnest. Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud võivad vabalt minna töötama viieteistkümnesse kahekümne viiest ülejäänud liikmesriigist. see tähendab seda, et laienemine on olnud edukas minu jaoks. ühtse tööturu loomine ei tähenda muidugi seda, et tuleb luua reegliteta tööturg. me võime olla uhked selle üle, et oleme lõpule viinud rakendusmääruse läbirääkimised nelisada üheksakümmend kolm sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. oleme ka kinni pidanud töötajate õiguste austamisest tööturu, ühise tööturu kontekstis. Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et vaadataks läbi lähetustöötajate direktiiv härra Barroso oma kuulamisel andis lubaduse esitada määruse ettepanek. me oleme tähtsaks pidanud ka töötajate töötingimuste kaitset. mul on hea meel, et nõukogu ja parlament jõudsid kokkuleppele komisjoni ettepaneku osas, milles tagatakse võrdne kohtlemine äh, ajutistele töötajatele. mul on kahju, et parlament ja nõukogu ei saavutanud kokkulepet direktiivi läbivaatamisel tööaja osas. nagu te teate, president Barroso võttis endale kohustuse esitada uus ettepanek enne kahe tuhande kümnenda aasta suve, olles konsulteerinud sotsiaalpartneritega ning ol-, ning pärast põhjalikku mõjuhinnangut. komisjon soovib tasakaalustatuid ja pikaajalisi lahendusi, mis ei too endaga kaasa tagasiminekut töötajate õigustes. daamid ja härrad, viimase viie aasta jooksul olen ma innukalt kaitsnud Euroopa sotsiaalse mudeli säilimist. on olnud edusamme ja ka vähem edukaid sündmusi, kuid me ei jää loorberitele puhkama. me peame öö, äh, leidma stra-, strateegia, mis võimaldab meil kriisist väljuda. novembrist kaks tuhat üheksa on komisjon otsustavalt tegutsenud majanduse taaselasta-, elavdamise nimel. komisjon on va-, võttis kolmandal juunil vastu teatise, mille eesmär-, mille öö, äh, pealkiri oli oli tööhõive nimel võetavad kohustused. me peame säilitama töökohad, looma uusi töökohti, edendama liikuvust, parandama oskusi ja vastama tööturu vajadustele, edendama ligipääsu tööhõivele. komisjon on samuti kasutanud ühenduse instrumente täiendavalt liikmesriikide jõupingutustele. ta on teinud ettepaneku lihtsustada Euroopa Sotsiaalfondi eeskirju ning maksta avanssi liikmesriikidele. komisjon on samuti teinud ettepaneku äh, anda sajaprotsendiline rahastus liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondi projektide jaoks aastateks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme. paraku see ettepanek on põrkunud äh, suure hulga liikmesriikide vastasseisule nagu ma ennist rõhutasin, komisjon on toetanud üleilmastumisega kohanemise fondi vahendeid selleks, et kriisist välja tulla. uus mikrokrediidiinstrument tööhõive toetuseks on ük-, uus ettepanek. ma olen sellel teemal teie raportööriga juba kõnelenud, proua Günts-, Güntsiga, ma loodan, et parlament ja nõukogu jõuavad peatselt kompromisslahenduseni. praegune kriis, nagu öeldud, on võimalus uuesti määratleda meie ühiskondade toimimist. kriisist väljumise strateegia peab olema kokku sobib pikaajalise strateegiaga, ehk siis tuleb saavutada süsinik, üleminek süsinikuvaesele majandusele nii et sellel on mõju tööhõivele ja tööhõive struktuurile. Euroopa Liit soovib, soovib kakskümmend protsenti taastuvenergiat aastaks kaks tuhat kakskümmend, sellisel juhul kaasnevad sellega üle neljasaja tuhande töökoha loomine ning SKT kasv null koma kahekümne nelja protsendi võrra. uus tööhõive agenda Lissaboni strateegia raames ja post Lissaboni raames. selles osas teeb komisjon oma ettepanekud järgmise aasta algul. samas on selge minu, minu jaoks, et tuleb tugevdada Lissaboni strateegia sotsiaalset mõõdet, eriti selleks, et arvestada kõige haavatavamate isikute olukorraga. demograafiliste eh, muudatuste küsimus pensionireformide kontekstis ning tervishoiusüsteemide kontekstis on keskse tähtsusega samuti on oluline rändepoliitika. ning lõpetuseks tuleb tugevdada ka kasvavat mitmekesisust meie ühiskondades. et peame tuginema hiljutistele saavutustele, nagu näiteks ühenduse äh, mit-, diskrimineerimisvastased õigusaktid, ÜRO konventsioon puuetega inimeste õiguste kohta. ja mõtleme ka sotsiaalsele kaasatusele romide puhul. daamid ja härrad, praegune kriis on näidanud, et meie sotsiaalse mudeli alus on tugev. Euroopa Liit ja liikmesriigid on tegutsenud otsusekindlalt. nüüd peame tugevdama oma tegevust selleks, et kriisist väljuda ning määratleda pikaajaline strateegia koostöö alused komisjoni ja parlamendi vahel on tugevad. see koostöö peab veelgi tugevnema lähikuudel ja aastatel. kui me soovime vastu, vastu vaadata meie ees seisvatele väljakutsetele. ja lõpetuseks tahaksin teid tänada koostöö eest viimasel viiel aastal ja soovin teile edu viieks algavaks aastaks ja tänan teid tähelepanu eest. Euh, suur tänu, härra volinik. liikmetele meeldib teid kuulata, nagu ma ütlesin, kuid teile meeldib ka teile väga küsimusi esitada, mul on siin üheksateist äh, sõnasoovijat, loomulikult te olete kirjas. ma olen kindel, et nendele lisandub veel teisigi nii, igaüks saab teile oma küsimuse esitada, nii et võite kohe kõrvaklapid pähe panna, hääletus on edasi lükatud, algab seitseteist viisteist ja igaüks saab kaks minutit. kõigepealt äh, Elizabeth Linn, härra Faber, härra volinik. ma teen ettepaneku äh, võtta kolm küsimust korraga ja siis te saate viis minutit vastamiseks. proua Linn kõigepealt. Uh, jah, suur tänu ma sooviksin teid veel kord tänada selle eest, mis te olete äh, diskrimineerimise vastase võitluse vallas teinud viimaste aastate jooksul ja samuti ma loodan, et te edasi jätkate volinikuga, volinikuna sedasama tööd, mida siiamaani olete teinud. sa, tänan ka, et te selle küsimusega olete nõukogusse läinud, aga teine küsimus, mis, millest me oleme siin rääkinud, sotsiaalpartnerid on jõudnud kokkuleppe süstlane ah. sü-, süstlate, äh, süstlatega nakkuse edasikandmise küsimuses. nüüd järgmine küsimus, vananev rahvastik. ma tahaksin teada, kas on näha ka ette selles valdkonnas mingisugust tööd, näiteks pikaajaline vana, vanurite hooldus ja kas seda valdkonda on ka uuritud ning võib-olla me saaksime mingisugused tegutsemisjuhised välja töötada vanu, vanurite hooldamiseks, võib-olla isegi mingi Euroopa Liidu konventsioon vanade inimeste kohta ja võib-olla pika aja jooksul me suudame selles valdkonnas midagi paika panna, need oleks minu kolm küsimust. Euh, Richard Fabre ja siis Pascal Bruni. Escuchando al comisario, tuve a menudo la impresión que vivió en otro olles kuulanud volinikku, hakkas mulle tunduma, et ma olen olnud hoopis teisel planeedil viimased viis aastat, sest et meie elame siin Euroopa sotsiaalmudelile ründamise ajastul järjest halvemaks muutub paljude inimeste sotsiaalne olukord ning Lissaboni strateegia tundub nagu rumalus, keegi seda tegelikult ei austa ning tööaja direktiiv, teenuste direktiiv, kõik, kõige selle taustal ei ole mina rahul ei komisjoni tööga, kuidas nad on sotsiaalvaldkonda käsitlenud ja samuti ei ole ma teie tööga rahul, härra volinik. ma küsin kiiresti ära, sest ma ei taha kolleegide aega raisata. praegu me valmistame, valmistume ette kirjutama alla lepingut, mille vastu protesteerivad ametiühingud sellepärast et selles lepingus ei au, austata kari, karjäärireegleid mitte ühtegi e-, ilo konventsiooni seal ei tsiteerita mida volinik arvab sellest kokkuleppest mis on varsti allakirjutamisel suur tänu ja nüüd on sõna Toomas Mannil tänan Äh, proua esinaine, härra volinik, te juhtisite tähelepanu äh, kaitstud paindlikkusele, mil, mis peab saama reaalsuseks ja te tõite ka näite, öeldes, et kõrged et kõrgematesse, parematesse kvalifikatsioonidesse mõned, mõni tuleb investeerida just mõnedes liikmesriikides. kuidas te seda näete? loomulikult meil on tarvis kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi, me kõik teame seda. kas liikmesriigid teevad selles vallas midagi ära ainult siis, kui on neil mingisugust raha saada või suudavad nad ka kuidagi jätkusuutlikumalt tegutseda. praegusel hetkel tegeleb töökohtadega ainult konkurentsivolinik, tundub mulle, aga mida teeb härra Spiidla, me ei räägi siin mitte ainult ühest konkreetsest juhtumist, vaid kõikides riikides on tarvis tugevaid, tugevamaid plaane töökohtade jaoks Hispaanias ja igal pool mujal. missuguseid võimalusi teie suudate välja pakkuda? kuidas te kavatsete tulevikus töökohti juurde ja neid säilitada, kas see on vastavuses Euroopa seadustega või te lihtsalt ütlete, et ma annan selle ülesande oma kolleegile, kes tegeleb konkurentsiga, palun, härra volinik. Teile on kolm küsimust Äh, suur tänu. mis puudutab diskrimineerimisvastast direktiivi, komisjon ning Rootsi eesistuja on teinud jõupingutusi selles vallas, arutelud on nõukogus käimas ning võib oodata teatud edusamme nõukogus, kuid ma ei usu, et need edusammud saavad olema väga kiired, kuid võime siiski edu saame oodata. mis puudutab äh, lõikavaid äh, esemeid, see on tõepoolest edusamm, sest pärast väga pikka ajalist ootamist õnnetus meil saavutada kokkulepe sotsiaalpartneritega, tekst on sisukas ja sellest äh, võib tõesti saada direktiiv, see on tõeline edusamm tööohutuse vallas mis puudutab demograafiat ja ravi küsimusi, rõhutaksin kahte aspekti. demograafilised muutused on otsustava tähtsusega. paljudes süsteemides ole, on edasi liigutud, kuid paljudes süsteemides on endiselt äh, lüngad ning äh, ma arvan, et kõige suuremad lüngad on pikaajalise ravi osas, kus strateegiad ei ole veel piisavalt välja arendatud. me alu-, algatasime arutelu sellel teemal, nagu te teate. see on minu meelest tohutult suure tähtsusega arutelu, mille tulemiseks võib olla vabatahtlik raamistik erinevate liikmesriikide jaoks arutelu on keerukas, kuid mis ka, mis äh, viib meid siiski kindlasti edasi. nüüd küsimused härra Falbri poolt esitatud küsimused, kes on äh, Tšehhi Vabariigis olnud senaator, kes on minu vana tuttav. ma pean ütlema, et oma sõnavõtus, see, mida ma mainisin, on, on täiesti tõsi. Need faktid on kinnitatud ja neid ei saa kuidagi eitada. ettevõtete komiteede mõte oli külmutatud kaheksa aastat. ja meil õnnestus ettevõtete komiteede olukorda sisuliselt parandada seda oli näha näiteks Opeli juhtumil. ehk siis, kui on nägemus, kui suudetakse asju näha, on võimalda, võimalik luua erinevaid mosaiike, kõik on võimalik, kuid ma rääkisin teile ainult faktidest. Lissaboni strateegiast rääkides öeldi siin, et see on läbi kukkunud, kuid andke mulle andeks, kuid see on äärmiselt subjektiivne arvamus sest Lissaboni strateegia, kuigi ta ei ole kõiki oma eesmärke saavutanud, on siiski teatud eesmärgid saavutanud, eriti sotsiaalvaldkonnas, kus seda on selgelt näha, me oleme lähenemas eesmärkidele, mida me oleme saavu-, endale seadnud. Lissaboni strateegial on omad nõrkused, kuid öö, äh, keegi pole väitnud, et me ei peaks äh, selles suunas liikumist jätkama. seda strateegiat ka kopeeritakse näiteks Jaapanis. ja ma leian, et ja ka mujal maailmas. ja, ja pisut isiklik küsimus, et äh, mis puud-, mis puudutab minu suhtumist lepingusse Lõuna-Koreaga ma arvan, et vabakaubandusliku keskkonna loomine, õiglase kaubanduse tagamine on mõttekas. nii et põhimõtteliselt ma olen, ma toetan selliseid lepinguid, kuid antud juhul saatsin ma tõepoolest kirja, kus ma tõdesin, et tuleb uurida, kas on põhjust nii radikaalseid samme teha antud hetkel. et ma, ma väljendasin seal teatud kahtlusi. mis puudutab Opeli juhtumit, et äh, kirjeldada asja lühidalt, on Euroopa Komisjoni otsused, mis võetakse vastu kollegiaalselt ning on ka tööjaotus ning Opeli ümberstruktureerimise küsimus ning selle seotus siseturuga on küsimus, mida tuleb, mis tuleb esitada minu kolleeg Nelli Kruusile. sotsiaalsed küsimused tuleb aga esitada mulle selles kontekstis, kaasa arvatud küsimus, kas on kinni peatud töötajate teavitamise põhimõttest. ma kontrollisin seda küsimust ja pean tõdema, et tänaseni on kõik eh, konsulteerimist ja teavitamist puudutavad direktiivid täidetud. ettevõtte komitee tegutseb väga aktiivselt ning eh, on välja pakkunud euroopaliku lahenduse. aida nüüd sotsiaalfondi kasutamise, kasutamine ja üleilmastumise fondi kasutamine. siin tuleb rakendada kõiki Euroopa Liidu eeskirju, mis puudutavad konsulteerimist ja strukturaalseid muudatusi ning eh, ei tohi olla mingisuguseid peidetud agendasid läbirääkimiste ajal. me ole, kõik laual olnu, sellega on arvestatud, ma osalesin ka kõikidel läbirääkimistel ja on selge, et komisjon äh, austab kõiki neid suundumusi. suur tänu nüüd Elizabeth Schröter ja proua Zimmer. suur tänu, härra volinik. ma loodan, et te võite meile avaldada saladuse millest president Barroso rääkis täiskogul, kui jutt oli lähetatud tööliste direktiivist. härra Barroso ütles, et lähetatud tööliste direktiivi muutma ei hakata, aga ta soovib luua niisuguse määruse, millega tagataks, et, et tööd toimuvad, saavad toimuda erinevates kohtades, sellepärast et talle tundub, et direktiivi muutmine ei too kaasa seda, mida parlament soovib näha. kuidas määrus võiks selle need tulemused kaasa tuua mida me tahame näha sellepärast et määrus ei taga seda et erinevates Euroopa Liidus valitsevate erinevates sotsiaalmudelites selle määruse nõudeid rakendatakse. mulle tundub, et härra Barroso ei taha mitte midagi teha. loodetavasti te suudate meid vastupidises veen-, veenda. nüüd järgmine küsimus. ISF ja sada protsenti. kas komisjon võtab oma ettepaneku tagasi või ütleb ta jätkuvalt, et ISF-is konkurentsipaketiga loodud reegel jääb paika, hoolimata sellest, et terve hulk liikmesriike on vastu. aitäh, proua Zimmer ja ja siis proua Blinkevitš-Jute. härra Spiidla, te ei tulnud, te ei tulnud siia arvates, et teid õnnitletakse selle eest, mis komisjon viimase viie aasta jooksul on teinud, sellepärast et kui me räägime tööhõivest ja sotsiaalpoliitikast, siis tegelikult sule-, tulemused ei ole suuremad asjad ja kogu Euroopa Liidus kritiseeritakse liidu tegevust selles valdkonnas. eelmises parlamendis me arutasime integreeritud tööhõive suuniseid ning komisjon ei olnud nõus neid muutma, öeldes, et Lissaboni lepe tuleb nagunii ja see toob kaasa uued võimalused. ma tahaksin teada, mida te saate öelda oma edusammude kohta, missugust edu te olete saavutanud kuhu need tööhõivejuhised viivad ning, ning kuidas te tagate, et töökohtade loomise ja töökohtade kvaliteedi vahel oleks ka mingisugune side, et inimesed suudaksid nendel töökohtadel töötades ka teenitavast palgast elada? siis ma tahaksin veel teada, kui me räägime selle nõude ellurakendamisest, et et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitluses tuleks kaasa, jätkuvalt järgida avatud koordineerimise meetodit, see tähendab, liikmesriigid peaksid sõltumatult saama tegutseda ja siis nad sõltumatult võiksid palju paremini vaesuse vastu võidelda. Te teate, et parlament on seisukohal, et me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et vaesusega võid-, võidelda. Te teate, mis on parlamendi seisukohad kodutusega tegelemisel, tänavalastega tegelemisel ning selles valdkonnas on vaja komisjonipoolseid konkreetseid algatusi, konkreetseid poliitilisi algatusi. me ei saa lihtsalt minna edasi sellega, mis me oleme siiamaani teinud ja Barroso püüab lihtsalt kogu vastutuse liikmesriikide kaela lükata ning komisjoni hoopis ilma jätta igasugusest vastutusest ähm,. Madam. suur tänu. suur tänu proua Linkevitš-Jute ja seejärel härra Almer. suur tänu, proua esinaine, austatud volinik. meie majanduslangus on äh, mõjutanud Euroopa Liidu liikmesriike erinevalt. Leedu, nagu mõnedki teised Euroopa Liidu liikmesriigid, on äh, riigid, mille puhul me märkasime SKT langust kõige drastilisemalt ja see tähendab äh, sotsiaalsete programmide äh, vähendamist äh, ja, ja piiramist. Euroopa Liidu rahalised vahendid on üheks tööriistaks, mis aitavad meil kriisist üle saada. kas Euroopa Komisjon on valmis Euroopa Sotsiaalfondi määrust muutma seoses kaasrahastamise tingimustega Äh, ajutiselt äh, ja, ja see, sellele lisaks veel lihtsustama taotlemisprotsess, protseduuri. suur tänu, härra Helmer. Uh, well, Commissioner, thank you very much indeed for volinik, suur tänu, et te tulite täna meie ette. mul oli väga hea meel kuulda, et üleilmastumisega kohanemisega fond on juba kahtekümmend kuut tuhandet inimest suutnud aidata, see on ehk siis null koma null null null viis protsenti Euroopa Liidu rahvastikust, nii et suurepärane tulemus, härra volinik mul on samuti hea meel kuulda, et teie arvates kümne aasta pärast saate te, suudate toime tulla struktuuriliste muudatustega, mis aitavad meil toime tulla äh, viitsütikuga demograafilise pommiga. ma tuletaksin teile meelde, et kümme aastat tagasi te ütlesite, et tänaseks on Euroopa maailma kõige või Euroopa maailma kõige konkurentsivõimelisem teaduspõhine majandusruum, aga praegusel hetkel on tulemused otse vastupidised. ja meie äh, esimees on teile kirjutanud üleilmastumise ka kohanemise fondi äh, küsimuses ja seoses Telli ettevõttega Iirimaal. ma tahaksin konkreetseid vastuseid nendele küsimustele, mis on teile saadetud ja ma kavatsen teie vastused oma valimisringkonnas avaldada. kuidas te julgete kulutada maksumaksja maha ja kulutada seda konkreetse öö, äh, sekkumise peale liikmesriigis enne rahvahääletust. see on minu arvates lausa ennekuulmatu. ja siis äh, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele, et kui te tahate üleilmastumisega kohanemise fondi kasutada, siis selleks on oma menetluskord, te tulete parlamendi ette, te nõuate, esitate meile taotlusi ja nii edasi aga praegusel hetkel me räägime Euroopast, väärtuste Euroopast, mis põhineb õigusriigi põhimõttel ja demokraatial. aga teie ise ignoreerite õigusriigi põhimõtet ja käitute te nii, nagu meil ei oleks mingisuguseid paika pandud menetluskordi. ma tahaksin teie selgitust sellele küsimusele. Pokud jde o e, směrnici o vysílání, myslím si mis puudutab töötajate lähetusdirektiivist, siis äh, see on tõepoolest äärmiselt keerukas direktiiv ja presidendi idee esimesel kõnelusel, mis eelnes tema valimisele, mis sai teoks küllaltki suure häälteenamusega, see idee on õige, ehk siis see direktiiv tuleb avada ja lisada tegevus, kus puudub äh, kontroll direktiivi üle. see idee on minu meelest igati arusaadav ning see sisu on ka täiesti iseenesestmõistetav. teisalt tuleb äh, tagada, et ei tekiks äh, konkurentsi liikmesriikide vahel, et ei oleks tõkkeid isikute vabale liikumisele ning tuleb takistada töötajate õiguste kahjustamist. kõige öö, äh, problemaatilisem küsimus ongi rakendus. presidendi poolt esitatud küsimus on igati loogiline ja see ja konstruktiivne, kuid samas eeldab see poliitilist tööd ning poliitilist arutelu direktiivi üle. ma ei äh, saa hetkel detailselt sellest arutelust rääkida, sest te teate, et äh, tehtud on terve rida analüüse ja uurimusi, on kõnelused sotsiaalpartneritega Euroopa Liidu tasandil Äh, kelle arvamust me ootame. ehk siis protsess on praegu al-, al-, alles käimas. igatahes äh, poliitiline tegevus on siin väga aktiivne, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis Euroopa Komisjon tegi ettepaneku sajaprotsendiliseks rahastamiseks Euroopa fondidest põhjus on igati selge. on liikmesriike, kus vajadused on erakorraliselt selle rahastamise järgi. muuseas on lähenemas ka talv ja see on nähtus, mis mõnedes liikmesriikides äh, mängib äh, teatud täiendavat rolli. sellepärast me sellise ettepaneku ka tegime ja selle ettepaneku eesmärk on ka lihtsustada fondi toimimist, kuid paraku ei ole liikmesriigid meid piisavalt toetanud. nõukogus on endiselt blokeeriv vähemus, mis on suhteliselt tugev. komisjon ei saa esitada ametlikult uut ettepanekut, see lihtsalt pole võimalik praeguses menetluse seisus. ja seega komisjon üritab teha koostööd eesistujaga selleks, et leida lahendust, mis võimaldaks meil edasi liikuda. minu arvates tuleks tu-, abistada neid, kellel on kõige suuremad raskused hetkel, milline selles vormis täpselt, on raske öelda hetkel, praegu on kolm varianti, me teeme koostööd eesistujamaaga ja üritame jõuda kokkuleppele enne talve. ja tahaksin tõdeda veel üht. sageli öeldakse, et see, kes annab kiiresti, annab kaks korda rohkem. hetkel on meil sotsiaalse kriisi tipphetk. ja ma arvan, et on kiiresti vaja leida lahendus selle asemel, et arutada, milline võiks olla täieslik lahendus komisjoni poolt välja pakutud lahendus on parim, ma arvan. ja seega tuleb leida kompromiss, kuivõrd äh, see ei ole vastuvõttu leidnud. nüüd sotsiaalpoliitikast rääkides üldisemalt ja selle poliitika hindamisest loomulikult me viime selle hin-, hindamise detailselt läbi hiljem, kuid tõdegem, et Euroopa on laienenud, meil on uued liikmesriigid. kui me nüüd jätkame la-, laienenud Euroopas sotsiaalpoliitikat, see pole kuigi lihtne. loodetavasti tulevikus ei pea me tõdema, et selles valdkonnas leiab aset stagneerumine. esitati küsimus vaesuse vastase võitluse kohta me oleme vastu võtnud äh, õigusakte, kus räägitakse sotsiaalsest kaasatusest, laste vaesusest. komisjon on selle teemaga juba tegelenud. selle teemaga tegeldakse ka hetkel praegu süvitsi. vaesusevastase võitluse aasta on ette nähtud selleks, et tugevdada meie jõupingutusi mis puudutab tasakaalu liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandi vahel, see on kirjas juba lepingutes ja lepingud jätavad äh, suure osa sotsiaalpoliitikast välja arvatud need aspektid, mis on lepingus sätestatud äh, liikmesriikide pädevusse. see on loomulikult poliitiline küsimus võib ju küsida, mil määral on õigustatud äh, sotsiaalküsimustesse sekkumine liikmesriikides, kuid äh, äh, aluslepingud panevad siin paika selge raamistiku. ja nüüd Leedu kolleegi küsimus. ma juba olen vastanud, vastates proua Schröterile kui ma rääkisin Euroopa Sotsiaalfondi eeskirjade muutmisest, ütlesin ma, et meie eesmärgiks on saavutada võimalikult kiiresti kompromisslahendus. mis puudutab Delli firma küsimust, kohanemise fondi, fond on suunatud kõigile neile, kes on sattunud raskustesse. Iiri valitsus tegi ettepaneku, me arutasime seda täpselt samamoodi, nagu me oleksime arutanud ükskõik missugust ettepanekut, mis meile oleks tehtud. ma käisin koha peal, arutasin töötajatega ja ma pean tõdema, et äh, Delli töötajad hindasid sotsiaalfondi tegevust äh, kui abi ja mitte kui mingisugust äh, marginaalset küsimust. mis puudutab äh, üleilmastumisega kohastumise fondi, see alustas oma tegevust alles üsna hiljuti, on selge, et äh, see, selle tegevuse ulatus saab olema järjest laiem. aastal kaks tuhat üheksa muutusid eeskirjad, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendiga ja see oli tõeliseks pöördepunktiks. ma olen nõus teiega, et kakskümmend kuus tuhat juhtumit, seda pole just väga palju, kuid iga kord, kui ma olen kohapeal ja, ja vestlen abisaajatega, on mul mulje, et need kakskümmend kuus tuhat inimsaatust on siiski päris suur arv ja tulevikus see arv kasvab veelgi. fond toimib suur tänu, palun pidage kõneaegadest kinni, muidu kõik ei saa sõna. nüüd Patrick Jarik. Jarik. Euh, euh, härra volinik, mul on kolm küsimust. kas olete valmis Euroopa ettevõtete komiteedele andma võimalust blokeerida vallandamiskavad, kui tegemist on kavadega, mille eesmärgiks on suuretada ettevõtete kasumit või maksta äh, rohkem dividende aktsionäridele. Delli ettevõte muide äh, ei olnud erilistes raskustes, tegemist oli lihtsalt ettevõtte siirdamise projektiga, olgu öeldud vahemärkusena. ja minu teine küsimus. Te tundsite heameelt Euroopa Liidu laienemise üle ja vaba liikumise üle, kuid te teate ju hästi, et äh, sellega kaasneb ka konkurents töötajate vahel kas te olete valmis uurima võimalust harmoneerida ülespoole palkade taset ja sotsiaalkaitse taset? ja kas äh, olete valmis täpsustama, mida te mõtlete üldhuviteenuste all? suur tänu, Karima Teli. Euh, suur tänu, härra volinik, ma ei ole sugugi rahul teie märkusega vaesusevastase võitluse aasta ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. Prantsusmaa Secours Populaire on läbi viinud uurimuse, mis näitab, et seitsekümmend kaheksa, et et enamus eurooplasi näevad, et äh, vaesus kasvab. ja see puudutab eriti noori, naisi, ajutisi töökohti sellega kaasnevad elamispinna muutused, ligipääsu, ligipääs haridusele, tervishoiule muutub raskemaks. minul on konkreetne küsimus. milline tegevus kõige vaesematele on ette nähtud sellel aastal? Te räägite meile lastest, kuid millised on eesmärgid ebavõrdsuse vähendamiseks, mille komisjon on seadnud viieks lähiaastaks? ja veel üks küsimus, härra volinik ebavõrdsuse vähendamine eeldab ka sissetulekute erinevuste vähendamist. kas täna on veel, täna on meil ettevõtete juhte, kes miljardite eurode hüvitustega lahkuvad, kuid kes samas tuhandeid töötajaid vallandavad. see ei ole tänapäeval enam lubatav. kas on võimalik Euroopa Liidu tasandil siduvaid eeskirju vastu võtta, mis piiravad suuri sissetulekuid ja tagavad seega parema rikkuste jaotamise? suur tänu Merci, madame Pascal Grün. suur tänu, Pascal Grüni. Oui, merci, madame la presidente. suur tänu, proua esinaine. mul on mõned küsimused, mis puudutavad tööaja direktiivi. kas komisjon tuleb välja uue algatusega, kuivõrd kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel ei ole toimunud ja millistel alustel esitatakse see uus direktiiv? kuidas kavatseb komisjon vähendada äh, erinevusi sotsiaalkaitse vallas, millega kaasnevad konkurentsimoonutused ning ebavõrdsus äh, e-, eurooplaste vahel? mida komisjon naiste ja meeste võrdõiguslikkuse vallas ette võtab ning ühenduse tervishoiu ja tööohutuse strateegia? Alexander Serkas. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Gracias, señor comisario. Un pequeño... Suur tänu Äh, proua esinaine, suur tänu, härra volinik, mul on üks kommentaar. Te hakkasite rääkima siin Euroopa kriisist kui väärtuste kriisist, aga tegelikult ma arvan, et meie oleme siin orbude rollis, praegu me seisame silmitsi majanduskriisiga, demokraatliku kriisiga, aga millistest väärtustest siin räägite, te räägite väärtustest, mis on kriisis, võib-olla, võib-olla teie järeldus põhineb mingisugusel põhjalikul analüüsil, aga Äh, paistab lihtsalt, et inimesed on Euroopa projektist äh, kaugenenud, ei teie ega ka äh, härra volinik Barroso tegelikult ei ole nende väärtustega ju ka tegelenud. Te rääkisite töötajate direktiivist ja lähetatud töötajate direktiivist ja härra Barroso on meile ka teatanud, et meil on selle direktiivi elluviimisega seoses probleeme, aga mina arvan, et just nimelt selle direktiivi rakendamine kannab Euroopat rahvast eemale. ma arvan, et te ei tunne huvi äh, selle vastu, mida teie, mida meie parlamendiliikmed ja ka teie enda president arvab sellest äh, direktiivist, nii et kas tõesti on äh, tegu ellurakendamise raskusega? ja parlament soovib mõista kõiki see, nende algatuste elemente selleks, et saada äh, aru, miks on töötajate olukord nõrgenenud ja härra Barroso lubas meile mõju-uuringuid selles valdkonnas, aga te unustasite oma jutus ära sotsiaalse mõju üldse. ja volinik Spiidla, härra Barroso lubas meile ka Äh, üldhuviteenuste valdkonnas teatavaid äh, pingutusi, kas äh, need olete te üldse ära unustanud? Tak, první eh, první byla harmonizace směrem zhůru. Esimene küsimus puudutas harmoneerimist ehm, ülespoole komisjon ja volinikud peavad käituma vastavalt olemasolevate ja kehtivate lepingutega. Euroopa on, definitsioon on liit äh, progressi nimel ning äh, komisjon peab väga tähtsaks sotsiaalset progressi kõikides meie otsustes võtame me arvesse asjaolu, et erinevad tööturud, erinevad sotsiaalsed keskkonnad peavad äh, ole, omavahel harmooniliselt kokku sobituma, et Euroopa erinevate osade vahel ei oleks ko-, sotsiaalset konkurentsi, see on Euroopa üks põhialuseid. komisjoni jaoks tähendab see paljusid jõupingutusi. Te rääkisite vaesusest. ma ning teie poolt esitatud arvud on igati õiged, neid on, neid, need on ka komisjoni poolt kasutatud arvud. vaesus ei ole viimastel aastatel ei vähenenud ega ka kahanenud. küsimus on, kuidas praeguse sügava kriisi hetkel Äh, võib vaesus kasvada. seepärast tuleb äh, võimalikult tõhusaid samme astuda sel vaesuse suurenemise vastu. komisjoni seisukoht on välja öeldud, kuivõrd ähm, on vaesusevastase võitluse aesta, seega me, meie eesmärgiks on äh, üle-euroopaline poliitika ja komisjoni seisukohad on kirjas dokumendis pealkirjaga Aktiivne kaasatus ja selles tõdetakse, et võitlus vaesuse vastu tähendab äh, diskrimineerimise vastast võitlust, miinimumsissetulekut ning, äh, ning tõhusaid sotsiaalteenuseid, mis, mis võivad konkreetselt äh, inimestele abiks olla härra Serkase küsimus. ma pean ütlema, et meie soovime edasi liikuda selles valdkonnas ning nagu öeldud, see projekt on keerukas. ei tohi seda vaadelda üksikosade kaupa. tähtis on saavutada kompromiss mis tagab töötajate sotsiaalse kaitse. see pole just lihtne ülesanne, nagu me oleme näinud äh, viimase viie aasta jooksul. ülejäänud küsimused on kõik väga hästi sõnastatud küsimused, tüüpilised küsimused ehm, mida võiks mulle esitada näiteks äh, protsessi käigus, kui keegi mind kohtu ette tooks. Äh, küsimus rakendamisest ja tõlgendamisest, mina rääkisin rakendamisest. tõlgendusküsimused puudutavad ka rakendusküsimusi loomulikult. see on keerukas äh, küsimus nagu ma ka juba alguses ütlesin, ma ei taha kuidagi kõrvale hoida tõlgendusalastest aruteludest. näiteks mõjuhinnang. antud valdkonnas on eelkõige suunatud sotsiaalse mõju hindamisele. ma mainisin siin küsimus teisest valdkonnast, kuid see ei tähenda seda, et sotsiaalküsimusega poleks arvestatud. ma ei rääkinud keskkonnauuringust, ma rääkisin üldisest mõjuhinnangust seda tüüpi direktiivi puhul. antud direktiivi puhul loomulikult tähendab see sotsiaalset mõju. nüüd üldhuviteenused. see küsimus on küsimus, mille, mis minu jaoks isiklikult tähendas seda, et, et sellega võiksid kaasa, kaasneda positiivsed muudatused, kuid ma pean tõdema, et üle-euroopalistes aruteludes ei jäänud just selline nägemus peale. komisjoni nägemust, üldhuviteenuseid tõlgendatakse komisjoni poolt kui üld, äärmiselt tähtsaid teenuseid ning me üritame saavutada Euroopa Liidu tasandil parima tasakaalu Euroopa tasandi, riiklik, liikmesriigi tasandil ning, ning liberaalsemate lähenemiste vahel. proua esinaine vaatas mind range pilguga, nii et ma ootan järgmise küsimuse ära. härra de Klerk. ei, ma ei vaadanud teid range pilguga. ma lihtsalt tagasin, et äh, reeglist kinni peetakse, nagu me selles kokku leppisime. suur tänu, proua esinaine. härra Spiidla rääkis alguses, kuidas ta tuleb töötuid aidata. aga siis äh, kukkus rääkima Äh, määrustest, algatustest, struktuurilistest reformidest ja kõikidest muudest äh, erinevatest programmidest. ja minu valimisringkonnast on mul tulnud üha rohkem äh, kirju viimasel ajal. meil on palutud näiteks väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kommenteerida Euroopa Liidu õigusaktide mõju ja ja nad üleüldiselt arvavad, et tegemist on aja raiskamisega, äh, lihtsalt äh, koormaga, mis mõjutab lausa negatiivselt nende ettevõtlustegevust, äh, toob kaasa kasumi vähenemise ja sellega seoses ka vähendab tööhõivet, nad lihtsalt ei saa võtta enam uusi töötajaid tööle või peavad vallandama mõned olemasolevad töötajatest ja siin on siis tegemist äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtetega, kes tegelikult on poo-, hõlmavad poolt tööjõust Euroopa Liidus, see ei ole hea uudis, kui nende suhtumine on selline. esimese aprilli lepituskomisjoni kohtumisel, kui nõukogu ja parlament ei suutnud tööaja direktiivi küsimust lahendada, siis sellel koosolekul arengud toimusid seetõttu, et lähtuvalt viie aasta tagusest kogemusest, kui ainult neli-viis riiki tahtsid äh, no, tööaja direktiivi puhul erandit endale, siis äh, on nüüd see arv kasvanud mitmekordseks, see peaks olema sobivaks sõnumiks meie kõigile kolleegidele siin ruumis. me peaksime, me, meie inimesed tahavad lihtsalt oma tööd rahulikult teha, oma ettevõtteid juhtida, ilma et meie sinna oma näppe vahele ajaks härra Händel, palun. Äh, suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinik. tahaksin kommenteerida kahte valdkonda. kõigepealt, komisjoni juhtnöörides on kirjas lause, milles on välja toodud, et kollektiivse, kollektiivsed läbirääkimised on Euroopa õigus. kui see on lihtsalt midagi, kui see on midagi enamat kui lihtsalt ilusad sõnad, siis äh, ma tahaksin kuulda, millistes, äh, millises suunas teie mõtted liiguvad selles valdkonnas. siis teine kommentaar minu poolt. Toomas Manni küsimus, küsimus Opeli osas. sellele küsimusele te ei vastanud äh, otseselt, te üritasite retooriliselt kõrvale hiilida küsimusele vastamisest, ma ei tahaks äh, sellega leppida, ma mainiksin veel ühte ettevõtet, keda siin on juba täna mainitud, Dell on otsustanud oma vabriku Iirimaal sulgeda, see on äh, meie kolleegidele väga halvaks uudiseks, komisjon ja institutsioonid aitavad olukorrast välja tulla, kulutades neliteist koma kaheksa miljonit globaliseerimisega kohanemise fondist, et inimesed saaksid uue töö leida. ettevõte läheb äh, mitte, aga mitte Hiinasse ei koli oma tootmist, vaid kolib oma tootmise Poolasse, see on ju väga hea töötajate jaoks Poolas, nemad saavad endale töö, Euroopa Liit toetab sellist arengut makstes äh, samal ajal noh, nelikümmend neli koma kaheksa miljonit. ja kui nüüd Dell kolme aasta pärast otsustab Poolas oma vabriku ka sulgeda, siis ma olen kindel, et me kasutame jälle üleilmastumisega kohanemise fondi selleks, et sealset sotsiaalset äh, kriisi leevendada ja komisjon toetab seda, kui Dell äh, siis otsustab minna Lõuna-Itaaliasse, mis oleks väga toredaks uudiseks äh, Lõuna-Itaalia rahvale ja jällegi nelikümmend neli miljonit läheb sellesse arengusse. kas äh, pole äh, mitte nii, et äh, kas teil, te olete olnud silmakirjalikud Opeli küsimuses äh, ja äh, siin tegelikult peaks rakendama mitte äh, toetusi, vaid, vaid trahve? jah, mul on mitmeid küsimusi, aga ma ajapuudusel keskenduksin ainult ühele ma tahaksin lähetatud töötajate direktiivi juurde tagasi tulla. ma arvan, et kuna te olete selle kohta päris palju küsimusi saanud, siis saate aru, et sellega seoses on mitmesuguseid arusaamatusi ja valesti mõistmisi. kui Barroso esines sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ees, siis ta ütles üsna selgelt välja, et ta tahab äh, võtta vastu rakendusmäärusega, mitte asuda enam uuesti direktiivi kallale. määrus ja direktiiv aga on kaks erinevat asja. direktiiv jätab võimaluse tõlgendamiseks liikmesriikidele ja on väga palju punkte, mida liikmesriigid võivad rakendada. määrus aga paneb täpselt paika, mida liikmesriigid peavad konkreetselt tegema. kuidas need kaks asja kokku kuuluvad, kas komisjonis on ühene mõistmine sellest, millisel kujul see äh, instrument äh, välja nägema saab, enne seda, kui Barroso sellest hakkas või mõtles Barroso selle niisama koha peal välja? enne kui volinik uuesti sõna saab, ma tuleksin Telli küsimuse juurde tagasi. ma saan väga hästi aru, et üleilmastumise fondi seisukohast tuleb rakendada teatud loogikat, kuid äh, komisjoni liikmena ei ole ju nii, et parem käsi ei tea, mida vasak käsi teeb ja kui ma vaatan nüüd kõiki meetmeid, mis on välja kuulutatud vähem kui ühe nädala jooksul Delli poolt, siis ma näen siin nelja asja. kõigepealt Euroopa Liit toetas ettevõtte siirdamise põhimõtet öö, läbi fondi kasutamise ning läbi riigiabi lubamise. Euroopa Liit lubas Dellil üheaegselt välja kuulutada Peroti süsteemi ostmine, mis võimaldas Dellil suure dollarisüsti abil tugevdada oma aktsia rentaablust ning kogu selles operatsioonis kõik need põhimõtted, mis Euroopa Liidu majanduse elavdamise kavas olid kirjas Äh, ükski nendest ei leidnud rakendamist, ehk siis, et tööhõive peab olema prioriteet ning äh, di-, ning üks, ning tagasimaksmist äh, ühelegi, ühegi toetuse puhul ei nõutud. me teame, mis on üleilmastumisega kohanemise fondi loogika ja me toetame seda, kui me ei, kuid me ei saa aktsepteerida, et see saab, et see viiks sellise olukorrani, kus Euroopa maksumaksja raha toetab ettevõtte siirdumise operatsiooni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 Euroopa eeskirjade eesmärgiks on kergendada eh, eeskirjade koormat nende ettevõtete jaoks, näiteks eh, tunnustamise põhimõte Euroopa siseturul, ehk siis üks reegel võib asendada kakskümmend seitse erinevat reeglit. see kõik on, on mõeldud lihtsustama VKI-de tegevust. komisjon on ette valmistanud eh, õigusakti VKI-de osas, maksetähtaegade osas, mis parandab VKID positsiooni võrreldes suuremate ettevõtetega, seega VKE-de tähtsust on tunnustatud Euroopa Liidu tasandil. kõik parema õigusloome algatused on võimaldanud halduskoormust vähendada VKE-de jaoks. muidugi võib üksikasjade üle arutleda, tähtis on arvesse võtta kõiki aspekte, mis on seotud VKE-de tegevusega. kuid ma pean tõdema, et Euroopa Liidu tasandi VKE-de kaal ja tähtsus on tunnustamist leidnud ja ma pean tõdema, et mul on väga palju kontakte VKE-dega, ma olen kõnelenud ka sotsiaalpartneritega sellel teemal ja me teame väga, väga hästi, millised on VKE-de vajadused. ma arvan, et on tähtis tugevdada riikide üles dialoogi. me rääkisime Opelist, me rääkisime Dellist. järjest rohkem on tehinguid, mis toimuvad Euroopa Liidu tasandil ja mitte ainult äh, liikmesriigi tasandil. seepärast tuleb tugevdada sotsiaaldialoogi rolli. see on meie jaoks tähtis äh, suundumus rääkides Opelist, kui ma olin veel poliitilisel ametikohal Tšehhi Vabariigis, siis osalesin restruktureerimisoperatsioonides pärast äh, kommunistliku režiimi kokkuvarisemist ja ma sain aru, et ühest konkreetsest äh, juhtumist arusaamine nõuab äh, suuri jõupingutusi ja meie tänase arutelu raames ei ole lihtsalt võimalik kõikidest üksikasjadest rääkida. on kõige tähtsam põhimõte, komisjon järg, jälgib seda, et kõikidest reeglitest peetakse kinni ja et toimiks sotsiaalne dialoog. nüüd Dell, ma tõdesin, et Dell on otsustanud aastal kaks tuhat kuus või kaks tuhat viis oma tootmise mujale viia, ehk siis juba äh, tunduvalt varem kui selle probleemiga üldse tegelema hakati. ja nüüd asjaolu, et Euroopa Komisjon andis oma nõusoleku anda abi Poola valitsusele, see põhjus on lihtne. see abi vastas reeglitele, milles me leppisime kokku ja mis kehtivad Euroopa Liidus. see on ainus lähenemine, mida me saamegi rakendada. mis puudutab üleilmastumisega kohal, kohanemise fondi see ei viinud otsuseni Delli ettevõttes. otsus langetati kaks aastat enne Üleilmastumise fondi loomist. lähenemine peab alati olema ka tervislik, terviklik, tuleb äh, nii poolt kui vastu argumente kaaluda igasuguse otsustamise puhul. ettevõtte siirdamine, majandusotsus mis puudutab sellist tegevust, on alati väga keerukas operatsioon. ettevõtete siirdamised on osa majandusest, me ei saa neid alati vältida ning see peab toimuma lähtuvalt majanduslikust loogikast ja lähtuvalt sotsiaalsetest projektidest. mis puudutab töötajate lähetamist komisjon teab, mis vahe on direktiivil ja määrusel. ma arvan, et sisuline arutelu tuleb äh, korraldada tulevikus. meie senine töö võimaldas meil töödelda informatsiooni, mis võimaldab ette valmistada tegevust tulevikus ma arvan, et ma olen suutnud küsimusele nüüd vastata. härra Kristjanson ja proua Murang. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu volinikule äh, selle eest, et te olete alati valmis äh, tublisti siia meie komisjoni ette tulema on väga palju riike, kes selles riigis äh, satuvad väga suurde konkurentsiolukorda oma töökohtade ja konkurents tegelikult ei ole ju väga halb, otse vastupidi, kui see on võrdsetel tingimustel konkurents. aga kahjuks äh, sageli kogeme seda, et väga paljud meelitavad äh, nii-öelda rändava tööjõu enda liikmesriiki, kus äh, see tööjõud peab väga halva, halbades töötingimustes ja kesise raha eest tööd tegema mina tahaksin kuulda, mida komisjon teeb selleks, et tagada, et liikmesriigid peavad kinni nendest eeskirjadest, mis meil kehtivad. me peame ju tõdema, et kahjuks praegusel hetkel ei lähe asjad väga hästi selles valdkonnas ja seetõttu tahaksin ma küsida, kas komisjonil on plaane äh, selle, kuida-, mille abil tagada, et liikmesriigid peavad meie tööturu eeskirjadest kinni? suur tänu, proua Elisabeth Morin ja Euh, suur tänu, härra volinik. Te viitasite ennist tööle, mille komisjon on ära teinud selleks, et äh, sobitada kokku töö ja eraelu. millised on teie kavad selleks, et vähendada ebavõrdsust, mis, äh, mis on endiselt äh, alles näiteks karjääri alal meeste ja naiste vahel või pensioni alal, rääkimata konkreetsematest juhtumitest, kus tegemist on üksikvanemaga ning huvitaksid mind ka abistruktuurid selleks, et naised võiksid äh, oma tööd teha. teiseks, te ütlesite, et töötajate kohanemisvõime on äärmiselt tähtis teema ning te mainisite süsinikuvaese majanduse suunas liikumist kuid tööpuuduse vähenemine eeldab töötajate paremat kohanemisvõimet. kuidas on võimalik täna tööalast liikuvust, geograafilist liikuvust suurendada, kui kogemuste tunnistamine ja moodul tiite tunnustamine on endiselt väga raskepärased äh, menetlused, kuigi nad oleksid väga kasulikud, nii et meie sooviksime, et neid protsesse oleks võimalik kiirendada suur tänu, Silvana Rapti. kiitoksia. suur tänu. Te ütlesite varem, et te arvate, et küsimused, mida teile esitatakse, on otsekui kohtu, kohtus prokuröri poolt esitatavad küsimused. ja kuna te siin omaenda koduriiki maitis, ma mainisite, siis tahaksin äh, ma rääkida, mis, äh, milline on olukord meil praegusel hetkel Kreekas. kui keegi tunneb, et äh, teda rünnatakse, siis võib-olla on õige aeg sellel inimesel pisut hinnata omaenda tegevusi ja vaadata, milliseid vigu ta on teinud. Te olete selgitanud, millised on teie valitsuse võidud ja kaotused. millised on siis võidud ja millised on kaotused? kas äh, võitu, võite ja kaotusi nähakse samamoodi, nagu teie neid näete, kas töötajad näevad teie võite võitudena, nii nagu teie, või hoopis kaotustena? kas te võiksite meile rääkida ka, on, millel põhineb teie sotsiaalne päevakord? Madame Sarjesaya, puis Monsieur Tšabaori, dernier intervenant inscrit. Madame Essaya. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten komissaari täällä totesi, niin kaikkein tärkeintä tällä hetkellä ja ma arvan, et kõige tähtsamad on äh, tööhõivet puudutavad äh, meetmed. aga ma tahaksin puudutada seda küsimust, äh, kui töötajad jäävad pensionile. vaba liikumine on võimalik, inimesed võivad töötada kolmes-neljas liikmesriigis, mõned isegi rohkemas arvudes liikmesriikides. ja kui inimene jääb siis tööd, töö, jääb pensionile, siis pensionite määramine on, võtab aega kaks-kolm aastat, see on täiesti vastuvõetamatu, äh, kui äh, tööpensioni arv selgub äh, alles hiljem ja alguses saadakse ainult baaspensionit või põhipensionit ja see on ähm, tänu meie pensionisüsteemide bürokraatiale. kas komisjon kavatseb mingisuguseid algatusi selleks, et pensionide paikapanemise süsteemi liikmesriikide vahel saaks lihtsustada ja pensionäri olukorda parandada. suur tänu ja viimane kõneleja on härra Šabaori. suur tänu, proua esinaine. siin ma tõesti kõnnin väga hapral pinnasel. ma ei tea, kas me räägime tõesti minevikust või tulevikuprojektidest. kui me räägime minevikust, siis ma tahaksin kõigepealt tänada härra Spiidlat, sest ta oli üks paljudest nendest, kes tõepoolest parlamenti tuli, kui teda kutsuti, kes vahetas mõtteid parlamendi liikmetega ning see on kindlasti positiivne näide ja me loodame, et selline öö, äh, praktika jätkuks. ma ei ole nende hulgas, kes kes soovivad, et äh, kirjutatakse ja vaadatakse ümber lähedustöötajate direktiiv, kuid mitte keegi siin ei ole rääkinud uut tüüpi töökohtadest. ning ebatüüpiliste töökohtade osas peaks komisjon mõtlema selle küsimuse peale me ei ole mõelnud puuetega inimeste olukorrale tööturul. ma arvan, et me ei saa täna seda arutelu lõpetada enne, kui me pole rääkinud sellest väga olulisest äh, inimrühmast, puuetega töötajad. suur tänu. Tack. Pokud je otázky eh, rovnosti nebo respektive shodné... Mis nüüd puudutab võrdse tasu harmoneerimist, tõepoolest on erinevad töötasud erinevates liikmesriikides. mõnikord on need erinevused päris suured. ka tootlikkuses on erinevused taaskord tuleb aktsepteerida, et on erinevaid majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ja asju tuleb näha terviklikuna. jah, uutes liikmesriikides on madalamad palgad, kuid ka tootlikkus on madalam. tasakaal palga ja tootlikkuse vahel on asi, mida tuleb arvesse võtta lihtsast võrdlemisest ei piisa palkade puhul. komisjoni võimalused on piiratud selleks, et äh, siin midagi mõjutada, kuid vaatamata sellele kasutab komisjon olemasolevaid võimalusi, näiteks äh, lähetustöötajate direktiivi kontekstis või Euroopa sotsiaaldialoogi kontekstis, sest äh, me soovime saavutada üle-euroopalist sotsiaaldialoogi, mis oleks riikideülene ning äh, meil oleme ka, me oleme ka teatud asju saavutanud. tugevdada olemasolevaid instrumente on meie jaoks tähtis, eriti lähetustöötajate direktiivi tõhusust. meie eesmärk on samuti tugevdada sotsiaaldialoogi, nagu öeldud mis puudutab võrdsuse küsimust, komisjon on vastu võtnud võrdsete võimaluste teekaardi ja jätkab selle elluviimist. Te teate samuti, et me oleme siingi üht-teist saavutanud. tähtis on selles suunas liikumist jätkata. ja järgmine küsimus, ma pean ütlema, et ma tunnen ennast väga mugavalt sellise parlamentaarse arutelu kontekstis, selle tase on kõrge, see, see selg-, see toob asjadesse selgust, see võimaldab asjadele vaade, vaadata teisest vaatenurgast, võib-olla me ei ole alati kõiges nõus, kuid minu jaoks, minu jaoks on selline arutelu väga meeldiv ja ma, mul on väga hea meel siin viibida. proua, kui te reageerisite minu sõnadele siis ma üritasin meelde tulla, meelde tuletada härra Serkase poolt kasutatud väljendit. ehk siis, et ta tõstis kõrgemale teatud mõiste kasutamise, see oli väga huvitav märkus teda huvitas see, mida mina pean saavutuseks. no näiteks ajutise töö direktiiv algusest peale tagab sooliste vahelise võrdõiguslikkuse ajutise töö osas, mina arvan, et see on saavutus kõikide jaoks, see on selge edusamm. samuti ettevõttekomitee tugevdamine, seda ei ole kuidagi teisiti võimalik tõlgendada kui edusammuna. loomulikult võib küsida, kas see on piisav edusamm, kuid edusamm on see kindlasti. sotsiaaldialoogi vallas on meil õnnestunud saavutada Ehm, meremeeste tööd puudutav direktiiv, siis see on tuhandete inimeste jaoks saavutus. taaskord võib küsida, kas see eh, saavu-, kas edusamm ei oleks võinud ol-, olla suurem. kuid raske oleks leida midagi, mida komisjon peaks edusammuks sotsiaalvaldkonnas, kuid mis eh, tegelikult eh, oleks midagi negatiivset, võib-olla te midagi leiate, siis ma igal juhul olen valmis äh, selle üle teiega arutama. mis puudutab ebatüüpilisi töökohti, seda mainiti juba rohelises raamatus tööõiguse kohta. härra Ööri juhtis meie tähelepanu ühele teisele probleemile, mis on äärmiselt tähtis, sest tööhõive tulevik ja iseloom muutub. sellel on tagajärjed sotsiaalkaitsele üksikisiku jaoks, kuid ka meie sotsiaalkindlustussüsteemide rahastamise jaoks. see teema peab kindlasti jääma meie päevakorda. puuetega inimesest, inimestest rääkides see küsimus on diskrimineerimisvastase direktiivi eduga seotud. nüüd meil on öö, sõnastatud mõistliku kohandamise mõiste. sellele küsimusele tuleb vaadata erinevatest vaatenurkadest. väga kasulik näiteks oleks harmoneerida selliseid lihtsaid asju nagu erinevad märgid või eeskirjad nende inimeste saatjate jaoks näiteks, näiteks äh, raudteetranspordil või muu transpordi puhul kõik äh, märgid, mida kasutatakse, see on keeruline, kuid sellest võiks olla väga palju kasu. pensionid nüüd. siin on, äh, on meil määrus kaheksasada kakskümmend kolm pensionite üleviidavuse kohta, mis pärast kümneaastaseid jõupingutusi lõpuks lihtsustati ja viidi vastavusse tänase olukorraga. see on aga töö, millel pole lõppu näha ja teine eduta jäänud algatus komisjoni seisukohast, kuid ka töötajate jaoks, sest meil ei õnnestunud äh, läbi vii-, suruda pensioniõiguste äh, kaasaskantavuse direktiivi täiendavates süst-, pensionisüsteemides. hetkel ei ole olukord kuigi positiivne just täiendavate pensioniskeemide osas see on kahjuks äh, hetkel jäänud tulemusteta, nii et sellest on kahju nii meie jaoks kui ka töötajate jaoks. suur tänu selle eest, et jäite pisut kauemaks selleks, et vastata kõikidele meie küsimustele. Te saite vastata vist kõikidele. ma loodan, et teil ei jäänud siiski muljet, et te olete kohtu ees, vaid et pigem äh, täitevvõimu esindajana parlamendi ees. kõigi kolleegide nimel tänan teid tänase esinemise eest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 lugupeetud kolleegid, te mõistate, miks meil pisut päevakord on läinud käest. ma vabandan kolleegide ees, tavaliselt mul nii tavaks ei ole, tavaliselt ma üritan ka kinni pidada äh, hääletuskellaaegadest, kuid nagu me kõik soovisime küsimuse esitada volinikule, siis, siis ma mõistan, siis ma tänan teid ka mõistmise eest Läheme nüüd seitsmenda päevakorrapunkti juurde ehk siis proua Edith Baueri raporti vastuvõtmine autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus. meil on teatud probleeme siin. esiteks, need, kellel pole hääletuskaarte, peaksid sellest teada andma. teiseks, need, kellel on vanad hääletuskaardid ei saa neid kasutada, tuleb välja. ja kolmas raskus on see, et me peame kontrollima, kas kõikidel fraktsioonidel on täidetud kohal viibivate liikmete kvoot, et nad ei oleks äh, liiga palju inimesi saali toonud selleks, et hääletusel äh, peale jääda. seega ma teen kõigepealt ettepaneku kontrollida, kes on need, kellel pole uut hääletuskaarti kaasas. Äh, ma näitan, olen siin ise halvaks eeskujuks. seega meil on kolm kolleegi, kellel pole hääletuskaarti. Need kolm kolleegi siis teatavad oma hääletuse tulemusest kas me võime teha proovi, et näha, kas kõik kaardid, väidetavalt kaasa võetud kaardid töötavad ja et ükski fraktsioon pole üle esindatud Ah Alors, euh, le vote test. test, hääletus on, on alanud, nii et äh, palun kõigil hääletada. Non, non, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. palun Rahvaparteil saalist lahkuma sundida kahel isikul. härra Öri, jätan teie hooleks nende isikute kindlaksmääramise

nüüd on meil neljas raskus juurde tulnud. hääletussüsteem on nüüd äh, kinni jooksnud. härra Serkas. Yo le pregunto, señora presidente, si el sistema electrónico es para facilitarnos la vida y nos la está complicando ma mõtlesin, et elektrooniline süsteem peaks ikka meie elu lihtsamaks tegema, aga teeb selle hoopis hullemaks. kui meil on ainult üks hääletus nagunii hääletame, siis ilma elektroonilise süsteemi. see ongi tehnoloogia progressi võlu. kui kõik on nõus, siis hääletame käe tõstmisega ja palun sekretäriaadil ennast kokku võtta ja fraktsioonidel teostada kontrolli. kes on proua Pauli raporti poolt? kes on vastu? qui s'abstient erapooletuid ja viiskümmend kolm äh, vastu. viiskümmend kolm hääletas, kakskümmend neli poolt ja null erapooletut. oodake nüüd üks moment. palun kõikidel kohale jääda peame hääletust uuesti alustama. me peame uuesti hääletama, sest oli viiskümmend kolm hääletajat. ma ei tea, kas kaks Rahvapartei liiget lahkusid üldse. ei ole võimalik, et meil on viiskümmend kolm hääletajat, komisjoni koosseis on viiskümmend pa, palun vabandust, aga aga meil on siin väike probleem. De toute façon, on est compris kas ma võin paluda poliitilistel ametnikel kontrollida, kuidas on täidetud nende kvoot saalis, härra Jüri? Euh, euh, jah, ma lugesin üle, meid on kaheksateist proua esinejana, aga mõned oleksid pidanud ennem aru saanud, äh, aru saama, ma ei, mõned on juba lahkunud siit. Äh, härra Helmer on näiteks lahkunud. When, when, when... ma siin ei ürita teile kärbseid pähe ajada, kui äh, meie sekretär ütles, et on viiskümmend kolm meid, siis see, see, see oli ju sellest kuni selleni, kui te ütlesite, et meil peab viiskümmend olema, kulus palju aega. ei, tehnika ikka veel ei tööta. härra Jüri, kas teid on kaheksateist? härra Kaasa, härra Serkas, kas teid on kolmteist? proua Haakin, kas teid on kuus? kuus Euh, rohelised, neli hääletajat. Äh, ECR kolm, kuue kolm, EFD kaks, mitte ühinenud, ma ei näinud, üks. hästi, alustame hääletust uuesti, kes on poolt?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 le vote euh, conduit à 40 hääletustulemus on hääletas nelikümmend üheksa, kakskümmend neli poolt, kakskümmend viis vastu ja mitte ühtegi erapooletut. lugupeetud kolleegid. me siiski oma töödel päriselt lõpetanud ei ole. selle hääletuse tulemus on, et me peame esitama uue raporti komisjoni ettepaneku kohta. kuid enne kui me laiali läheme, peame veel ühe hääletuse läbi viima eelarvekomisjonile saadetud kiri, tegemist on Nokia juhtumiga eh, Saksamaa poolt soovitud üleilmastumise fondi kasutamine. selle kirja vaatas läbi komisjoni töörühm. Teile esitati see kiri, panen selle hääletusele ilma muudatusettepanekuteta. kes on selle kirja poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud ühehäälselt meie töö on tänaseks lõppenud.